Thank you, colleagues. If you can please take your seat. kallid kolleegid. I still see colleagues um, uh, greeting each other, but please. kolleegid, palun võtke istet. So colleagues um,, uh, happy new year. kallid kolleegid um,, head jätku kõigile suur heameel on teid kõiki siin jälle uuesti näha, et kõik on hea tervise juures ja alustagem siis täna hommikul, kolleegid, äh, eelarve kontrolli ja libekomisjoniga ühisest koosolekust ja ja siis on meil ka hääletus, kui teil vastu midagi sellele ei ole, siis võtame päevakorra niimoodi vastu. ja lähemegi kohe siis hääletuse juurde, see on muuseas elektrooniline hääletus, kaasa arvatud kontrollikomisjoni, eelarve kontrollikomisjoni kolleegidele kui teil ei ole kaasas äh, hääletuskaarte, siis palun andke teada. Läheme siis hääletuse juurde, tervitan siin ka proua, proua Kresslet, eelarve kontrolli komisjoni esimeest. me räägime siis väga olulisest teemast, rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine, mul on väga hea meel, et me oleme lõpuks jõudnud äh, selle punktini, ma tahaksin äh, anda sõna härra Lopes Aguilarile enne, kui me läheme hääletuse juurde, et äh, te siis paari sõnaga kommenteeriksite seda teksti, mis võeti vastu. Ähm, ja mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud selle hääletuseni. proua Kressle. aitäh, head uut aastat äh, ka eelarve kontrolli komisjoni nimel tahtsin öelda, et täna on ajalooline hetk Euroopa Liidu jaoks me otsustame täna küsimuse üle, millest me oleme eelarve kontrolli komisjonis tegelikult juba kakskümmend aastat rääkinud ja sellepärast tuleb täna ka öelda täpselt, mis me oleme saavutanud. nimelt me teeme esimese sammu karistusõigustiku äh, harmoniseerimise äh, osas ja ma arvan, et me võime ka öelda, et see direktiiv toob harmoniseerimissurve liikmesriikidele, et äh, kõik need probleemid, mida siis äh, finantsalaste küsimuste prokurör on välja toonud, äh, lõpuks lahendatud saaks. tegemist on protsessiga, mis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal käima lükati. me räägime siin materiaalõigusest äh, Euroopa Liidu jaoks ja nõukogu on siiamaani olnud selles küsimuses ainupädev. tahtsin siin tänusõnu edastada just sellepärast, et väga paljud äh, inimesed on näidanud, et kui me hoiame kokku, siis nii Euroopa Liidus kui ka Euroopa Parlamendis oleme me võitmatud, võitmatud ka nõukogu ja liikmesriikide ees suur tänu kolleeg Lopez Aguilarile ja proua Sippelile, sest nemad äh, ka teatud ajal juhtisid seda tööd. suur tänu ka Slovakkiale kui eesistujariigule. seal olid kaks ametnikku Slovakkiast, kes äh, aitasid meil äh, neid küsimusi lahendada. suur tänu ka Itaalia ja Hollandi eesistujatele, sest ka nende eesistumise ajal õnnestus meil edusamme teha ja nõukogus oli päris palju ametnikke, kes selle küsimusega tegelesid, kolleeg Pirotsooli, Luka de Mateus, Lorenzo Salazar, Olga Tsaile, Inga Menasse, Mar-, Marjun Bonn ja Nicolas Franzen olid need ametnikud, kes tihti jäävad varju, aga nemad olid need, kes väga palju panustasid sellele, et meil täna õnnestus see suur ajalooline läbilöök teha valdkonnas, kus siiamaani mitte mingit äh, Euroopa ülest mõõdet ei ole olnud ja George Röde, proua Fonseca, proua Ulrich Hoffmann, härra Nikolai ja veel mõned kolleegid komisjonis tegelesid ka sellega. suur tänu meie teenistustele ja sekretäriaadile, suur tänu õigusteenistusele ja ka juristlingvistidele, sest ma arvan, et me täna tõesti saime äh, kokku panna ja vastu võtta ühe väga tähtsa dokumendi käibemaks on kaasatud sellesse kokkuleppesse, see oli viimane problemaatiline küsimus. kümme miljonit eurot kahju ja kaks liikmesriiki on siin äh, kaasatud, nii et kui tõesti tasub piiriülest koostööd teha, siis just selles valdkonnas ning te teate kõik, kui raske see kõik oli, kui raske oli kokkuleppele jõudmine äh, artikkel kaheksateist, kus äh, piirmäär on paika pandud Äh, vaatame, kuidas Euroopa prokurör seda küsimust lahendab, aga me ei taha teda ka liiga palju koormata. nüüd artikkel neli, ka sinna on ülevaatamisklausel sisse kirjutatud, meil on ka te-, piirkaristused paika pandud, neli aastat ja sada tuhat eurot, see oli nõukogu ettepanek, selle võtsime me vastu, aga ütlesime, et see kehtib kõikidele kuritegudele ja on kõikide liikmesriikide jaoks kohustuslik. meil on samamoodi aegumistähtajad paika pandud Äh, koostöös nõukoguga, see oli viis aastat, samamoodi see kaheksa aastat, mida meie nõudsime, see on ülevaatamisklauslites sees ja varane teine lugemine on see menetlus, millega me selle vastu võtame ja kui te olete nõus, siis me saadame kirja nõukogule, kus parlament annab äh, oma toetuse ilma muudatusettepanekuteta teises, äh, teisel lugemisel, kui nõukogu võtab selle esimese lugemise versioonis vastu. tõesti, tegemist on ajaloolise hetkega ja suur tänu, et andsite mulle võimaluse seda siin täna veel kord välja öelda ja soovitan teil poolt hääletada, aitäh! suur tänu, Inge, ja enne kui me läheme siis hääletuse juurde, kas härra Lopez Aguilar, kes on Liibe komisjoni kaasraportöör, tahaks ka rääkida paari sõnaga asjast? jah, ka mina tahaksin ta- äh,, haarada kinni võimalusest äh, soovida kõigile head äh, alanud aastal, äh, aastal kaks tuhat seitseteist ja loomulikult äh, ma olen nõus iga üksiku sõnaga äh, mille ütles välja proua Kressle, kes on raportöör selles küsimuses ja see on Euroopa Liidu äh, jaoks väga oluline teema, parlamendi jaoks üliline, ülioluline teema on tagumine aeg äh, võtta nüüd vastu äh, see mm, Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiiv, PIF direktiiv, ma tõesti loodan, et me kuhugi jõuaksime edasi selle asjaga, see on algusest peale olnud väga keeruline teema. neli aastat järjest on need arutelud käinud aga see lugu on pikem isegi. tegemist on äh, kriminaalõiguse instrumendiga Euroopa Liidu tasandil nüüd ja liikmesriigid on loomulikult sellesse suhtunud suhteliselt suure skepsisega. ja me oleme pidanud ületama väga suuri raskuseid seoses käibemaksu äh, lisamist ka eelarvevahendite sekka see oligi kogu selle direktiivi sisu. meie jaoks on käibemaks tõesti Euroopa Liidu finantsvahendite allikaks, nii et arutelud on käinud kaua aega. meie oleme olnud seisukohal, et on äh, lõpuks ometi vaja saavutada läbimurre, et äh, kujutataks välja lõpuks Euroopa prokuratuur, äh, see kokkulepe on muidugi kompromiss äh, ja räägime me siin võimalikust Euroopa prokuratuuri loomisest ja see on kindlasti äh, väga heaks aluseks edasiseks Euroopa Liidu jaoks, nii et see kokkulepe tuleb väga õigel ajal ja meie arutelud äh, selle prokuratuuri osas äh, on keerulised olnud ja ilmselt äh, võtavad veel aega, aga me peame oma hääletusega kindlasti toetama seda, neid arenguid. ja praegu saavutatud kokkulepe minu meelest on ilusti tasakaalus, kaasa on haaratud käibemaksupettused komisjonile on antud järelevalve ülesanne miinimum, maksimum äh, sanktsioonid äh, ja ka ajakavad ja äh, see on ilus tasakaal ja ma tahaksin tänada eraldi parlamendi töötajaskonda, meie sekretäriaati, kõiki assistente, teisi kolleege, kes asjaga on tegelenud see koostöö on toiminud väga hästi aastaid ja proua Kressle ja mina tahaksin tänada kõiki teid, suur tänu toetuse eest! suur tänu, Juan! ja äh, suur tänu kõigile komisjoni liikmetele mõlemast komisjonist, aga läheme nüüd hääletuse juurde. ja ühe, üks hääletus, elektrooniline hääletame kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse poolthäält, kaheksa vastuhäält, erapooletuid ei ole. E, tunnustus kõigile. Uh, kolleegid, proua Kressle, e, ka saadame koos e, Maltale kui eesistujariigile kus me ütleme, et kui nõukogu võtab selle teksti kokku lepitud kujul vastu, me teeme ettepaneku, et äh, teisel lugemisel see ilma muudatusettepanekuteta võetakse vastu, sellega lõpeb see osa meie ühisistungist. suur tänu, proua Kressle, jätkub libe komisjoni istung. So colleagues, while our uh, Kant colleagues are leaving. Äh, kolleegid eelarve kontrolli komisjoni liikmed lahkuvad nüüd saalist ja sellel ajal me võime võtta vastu meie komisjoni päevakorra ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis on see sellisel kujul ka vastu võetud. ja palun äh, korraks äh, vaikust mõned teadaanded Let me make the uh, uh, Mrs Gabriel, do you have a point of order? proua Gabriel, kas teil on uh, protseduuriline küsimus? Uh, suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et ma sõna võtan, tegelikult oli ette nähtud uh, teine hääletus veel Gruusia kohta. jah, kohe varsti jõuame selle hääletuseni. see on päevakorrapunkt number viis nii et ärge muretsege, ei ole jäänud meil see asi kahe silma vahele. Some... Uh, kõigepealt mõned esimehe teadaanded ja siis läheme hääletuse juurde, nii et põhjust muretsemiseks ei ole. kallid kolleegid, palun natukene saalis vaikust, sest et mul on mõned teadaanded ja üks nendest on üsna raske nii et äh, kolleegid, kes saalist on lahkumas, tehke seda palun vaikselt. kallid kolleegid, esimene esimehe teadaanne. me oleme täna esimest korda koos pärast Berliinis toimunud terrorirünnakut üheksateistkümnendal detsembril. kolleegidel on veel meeles, et need Berliinis, äh, see Berliinis ellu viidud äh, rünnak nõudis kaksteist inimelu ja üle neljakümne inimese sai haavata. ma tahaksin tänase kohtumise avada sellega, et ma tahaksin austust avaldada ohvritele, nende peredele, Saksa rahvale laiemalt ja Saksa ametivõimudele. nagu te teate, kolleegid, meil on tavaks siin komisjonis üles näidata kaastunnet ja solidaarsust taoliste röögatute rünnakute puhul ja seda teeme ka täna ja ma tahaksin äh, jagada meie kaastunnet Saksa kolleegidega siin komisjonis ja üles näidata teiega solidaarsust ja kui kolleegid on nõus, äh, siis äh, paluksin teil nüüd tõusta minutiliseks leinaseisakuks, nii et palun you very much. Colleagues are, uh, are... Uh, kolleegid, läheme edasi. mõned äh, raportöörid on ametisse nimetatud, proua Grapini sotsiaaldemokraatidest on äh, raportöör nõukogu rakendusotsuse osas raportöör, see puudutab automaatset andmevahetust äh, Äh, sõidukite registreerimise andmete kohta Taanis. härra Fontana on raportööriks, äh, mille nimeks on uute psühhoaktiivsete ainete allutamine kontrollimeetmetele. kas äh, kolleegid on nõus nende soovitustega? jah, siis on need vastu võetud ja siis delegeeritud õigusaktid, kolleegid. neljateistkümnendal novembril kaks tuhat neliteist leppisid koordinaatorid kokku, et pikendatakse detsembri lõpuni tähtaega. komisjoni delegeeritud õigusakti osas äh, aastast äh, kolm, kolmandast oktoobrist aastast kaks tuhat kuusteist, mis puudutab äh, seire- ja hindamisraamistikku, mida näeb ette määrus viissada neliteist murd kaks tuhat neliteist, see on siis varjupaigataotluse migratsiooni ja integratsioonifondi puudutav äh, direktiivi. kolleegid, seni ei ole esitatud ühtegi äh, vastuväidet sellele ja kaheksandal detsembril kaks tuhat kuusteist esitati uu-, kolm uut delegeeritud õigusakti, mis puudutab äh, määruse üheksakümmend kaheksa murd kaks tuhat kolmteist äh, uute Äh, lõhkeainete turustamise ja kasutamise kohta selle puudutav lisade osas ei esitatud ühtegi vastuväidet. ja nüüd äh, veel siis protokollide vastuvõtmine viieteistkümne, kuueteistkümnenda veebruari, kaheksanda septembri ja kümnenda oktoobri protokollide vastuvõtmine, kui kellelgi midagi sellele vastu ei ole, siis on vastu võetud. ja nüüd siis edasi äh, sisulised punktid, esimene hääletus libekomisjonis uuel hää-, aastal, elektrooniline äh, Äh, hääletus, kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud. Gruusiast räägime täpsemalt äh, ja tegemist on tekstiga, mille vastuvõtmisel siis toetatakse institutsioonide vahelist kokkulepp-, äh, kokkulepet. kolmeteistkümnendal detsembril saavutati kokkulepe ja Coreperis kahekümnendal detsembril see kokkulepe kinnitati. Läheme nüüd siis viisa liberaliseerimise hääletuse juurde Gruusia puhul, aga kas proua Gabriel sooviks veel sõna enne seda hääletust? paari sõnaga äkki? suur tänu, härra esimees. mul oleks teile kaks äh, märkus teha, kõigepealt suur tänu kõikidele teistele fraktsioonidele, et toetasite seda, algusest peale ütlesime me väga selgelt välja, et Gruusia on täitnud kõik viisavabastuse kriteeriumid ja on aeg, et Euroopa Liit astuks ka selle viimase sammu omalt poolt selleks, et Gruusia kodanikud saaksid Euroopa Liitu reisida äh, lühiajalisteks visiitideks vabalt. ja teiseks ma kutsuksin veel kord üles nõukogu no et nad nii kiiresti kui võimalik need tehnilised sisemenetlused viiksid lõpuni, et me saaksime veebruaris täiskogus hääletada. see saadaks väga selge konkreetse sõnumi Euroopast välja Gruusiasse. suur tänu, proua Gabriel ja suur tänu, et olete valmistanud ette selle dokumendi kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis läheme kohe edasi hääletuse juurde selle kokkulepitud teksti osas ja hääletus on avatud. kolleegid, teid on kaks Rahvapartei ridades üle saalis, nii et palun öö, äh, leppige omavahel kokku, te olete väga entusiastlikud, ma saan aru, uus aasta käima läinud nüüd on teil veel üks veel üle, kui üks kolleeg veel loobuks hääletusest. üks veel on üle, ma saan aru, et kõik tahavad oma sõna sekka öelda sellel teemal. palun, Rahvapartei üks kolleeg, võtke oma kaart välja masinast. nii, korras. jõudsite hääletada? hääletus lõppenud vastu võetud, nelikümmend kaks poolthäält, kaks vastuhäält, üks erapooletu. Äh, proua Gabriel, äh, õnnitleme teid. Colleagues, we now come to point six, the present päevakorrapunkt number kuus, järgmisena kolleegid edasi Malta eesistujariigi eesmärkide tutvustamine justiits- ja siseasjade valdkonnas. ma tervitan siin äh, sise- ja riigi julgeolekuministrit Carmelo Abelat. siis äh, Owen Bon-, Bonnici, kes on justiits-, kultuuri- ja kohalike omavalitsuste minister. Te olete teretulnud mõlemad härrased siin ja ma soovin äh, Maltale kui eesistujariigile kõike head selle väga olulise kuue kuulise perioodi alguses hea meel teid siin tervitada. aega on meil vähe ja seega hakkaksime õigel ajal pihta, loodetavasti kolleegide küsimustega, mida on palju. ja kõigepealt palun teil siis teha, härra ministrid, lühikene sissejuhatus, järgneb koordinaatorite äh, küsimuste voor ja siis saavad äh, sõna ülejäänud kolleegid oma küsimuste esitamiseks see on tavaliselt, äh, nii meil ikka olnud, olete ilmselt sellega kursis äh, ja härrased, äh, kui võimalik, siis palun mõistlikult lühidalt ja konkreetselt võtke sõna, et saaks võimalikult paljud kolleegid esitada küsimusi ja jääks rohkem aega vastusteks. nii et mõt-, mõelge sellele, aga ennekõike tervitan teid siin soojalt ja annaksin sõna härra Abelale esimesena ja tere tulemast! Thank you, chair, Mr Moraes! aitäh, lugupeetud esimees, härra Moraes, lugupeetud äh, parlamendisaadikud! minu jaoks on tegemist suure auga viibida täna siin ja rääkida meie eesistumise prioriteetidest. viimased kuus aastat oleme viima-, me Euroopa on edasi liikunud jõudsalt äh, rahu ja äh, edu teel ning äh, see on seesama nägemus, millest meie tahame lähtuda. aga me peame mõtlema sellele, kuidas seda koos saavutada. nüüd on kõige väiksemal liikmesriigil Maltal kuuekümnendal aastapäeval juhtida nõukogu tegemist on ajaga, mil me peame koos edasi liikuma äh,, säilitama seda, mis me oleme suutnud saavutada siiani ja lähendada seda projekti veelgi meie kodanikele. kodanikud kipuvad unustama seda, mis me oleme saavutanud tegemist on ka suuremapärase võimalusega kaugemale vaadata, meil on vaja uut äh, hoogu, uut algust, uusi võimalusi. Euroopa Liit on selgelt näidanud, äh, selgelt mõistnud ka seda, et me peame olema lähedasemad oma äh, inimestele, me peame paremini suhtlema, meil on vaja pakkuda enamat oma kodanikele, pakkuda me peame võimaldama neil oma äh, unistusi täita. poliitilised <clears throat> sündmused eelmisel aastal äh, mõjutasid meid kõiki, reformide vajadus on suurem kui kunagi varem, varem. ja üha rohkem on selgunud ka vajadus läheneda kodanikele Euroopa Liidu äh, projekti alustalad on äh, haabraks muutunud, me peame koos edasi liikuma ning seda me plaanime ka teha oma eesistumise ajal. soovime seda teha ka koostöös äh, Euroopa Parlamendiga ning loodetavasti pärast meie eesistumist on Euroopa Liit tugevam. me teame, et kuus kuud on suhteliselt lühikene aeg, aga me oleme ambitsioonikad ja usume, et suudame äh, edasi liikuda ja muuta Euroopa Liitu tõsiseltvõetavamaks. me teame, millised on äh, meil asuvad piirangud, kuid teame ka, milles seisnevad meie tugevad küljed. teeme kindlasti koostööd äh, Euroopa Parlamendiga äh, ausatel ja alustel ja soovime arendada head koostööd. finantsminister, peaminister, asepeaminister ning opositsiooniliider Äh, meie valitsused on äh, endised Euroopa Parlamendi liikmed ning see äh, aitab meil mõista paremini seda, kuivõrd oluline on Euroopa Parlament, kuivõrd olulised olete teie, kuivõrd oluline on see, et te saaksite kõikide Euroopa kodanike nimel õigusloomet luua me uhkusega võtame endi õlule Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja oma eesistumise käigus lähtume eelkõige sellest, et me tahame luua uut dünaamikat, aidata Euroopa Liitu lähendada kodanikele, tarbijatele ning äh, inimestele, kes tegelikult loovad meie rikkust. me oleme paika pannud kuus prioriteeti. Eh, ränne ja julgeolek, eh, ühisturg, naabruspoliitika, eh, sotsiaalne kaasatus ning merendus. me usume, et inimeste mured on põhjendatud ja me peame nendega tegelema ma arvan, et ma ei pea praegu hakkama iga prioriteeti üksikasjalikult käsitlema äh,, kuid meie peaminister kindlasti peatub sellele põhjalikumalt järgmise nädala Strasbourgi täiskogul. Teie lahkel loal, härra Moraes, räägiksin eelkõige meie tööprogrammist teie eh, töörühma pädevusvaldkonnas. siseküsimused, mis on ka minu enda tegevusvaldkonnaks. We are looking forward to making our me soovime panustada Euroopa Liidu töösse, äh, kuhu pidevalt panustavad kõik liikmesriigid ja kõik me pingutame ühiste eesmärkide nimel. ilmselgelt seisavad meie ees suured väljakutsed, tegemist on valdkonnaga, kus on vaja pidevalt olla valmis reageerimaks, eriti kui mõtleme rändele ning terrorismi ohule. praegu on tõesti äh, aja, keerulised ajad selles valdkonnas ning me kõik peame seega koos töötama, nii liikmesriigid kui ka institutsioonid. seda selleks, et me suudaksime astuda konkreetseid samme õiges suunas rändeväljakutse eh, ning terrorismi oma eh, on sellised, mis sunnivad meid Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel seda valdkonda prioriteetseks pidama. me lähtume juba tehtust ja kogemustest aastast kaks tuhat kuusteist. Euroopas Äh, on äh, jõudnud äh, suur hulk sisserändeid aastal kaks tuhat kuusteist ning see tähendab seda, et me peame tööga jätkama ja leidma koheseid kui ka pikema perspektiivi lahendusi. ränne on üheks Malta eesistuja peamiseks prioriteediks ja me üritame nii palju edu saavutada kui võimalik erinevates rände valdkondades meie sooviks on äh, kõikehõlmav lähenemine, praegused ettepanekud, mida arutatakse ja mis viivad äh, ühtse Euroopa varjupaigasüsteemi reformini, on meie eesistumise äh, prioriteetide eesotsas. töö on juba päris kaugele jõudnud ning me tahame nii palju edasi liikuda kui võimalik erinevate ettepanekutega. mis puudutab Euroopa Varjupaigaamet ettepanekut EASO-t, siis me ootame läbirääkimiste alustamist Euroopa Parlamendiga. me peame koos töötama ja pingutama selle nimel, et luua uus Euroopa amet, mis toimiks tõhusalt ja mis suudaks pakkuda vajalikku abi. Eurodaki ettepanek. töö jätkub nõukogus eh, ja jätkame seda tööd ka koos Euroopa Parlamendiga lühidalt, Malta eesistuja soovib saavutada nii palju edu kui võimalik kõikides küsimustes Euroopa ühtse varjupaigasüsteemi osas ja me teeme tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga neis punktides, kus oleme jõudnud äh, juba kaugemale õigusloomelises äh, menetluses aga niikaua, kui me ei suuda lahendada seda, kuidas solidaarsust kohaldada ja kuidas äh, lahendada vastutuse küsimus, ei suuda me, me sisulisi edusamme saavutada. me jätkame arutelusid sidusalt selleks, et otsida äh, teed edasi. me üritame arvestada niivõrd palju kui võimalik kõikide poolt väljendatud muredega näeme, et äh, varjupaigataotlejate voog on suureks väljakutseks kogu Euroopa Liidule võib-olla isegi rohkem kui äh, praegu meie ees seisvad majandusväljakutsed. sellest tulenevalt me peame õppima mineviku kogemustest, viimaste aastate kogemustest ning tagama, et meil oleksid vajalikud vahendid selleks, et süsteem mitte ainult ei toimiks siis, kui kõik laabub äh, hästi, vaid suudaks ka survele vastu pidada nagu te teate, detsembri ülemkogul Äh, oli arutelu selle üle, kuidas kohaldada vastutust ning solidaarsust äh, tulevikus. lähtudes saavutatud edusammudest ning äh, valdkondadest, kus meil on üksmeel, kutsus nõukogu üles jätkama seda protsessi ning töötama mm, üksteise mõistmise nimel Euroopa varjupaigapoliitika küsimustes meie eesistumise käigus. meie pingutame kindlasti, et edasi liikuda, meil on kohustus eh, liidu liikmena abistada kõiki solidaarselt ja lähtuda sellest, mis on toimimislepingus. seda tuleb ja me peame samuti lähtuma siduvatest otsustest, mis me oleme koos langetanud, meie usaldusväärsus sõltub sellest. samuti Äh, tähendab see seda, kas me suudame või mitte tõsiseltvõetava sõnumi väljastada kogu maailmale. eesistujana me jätkame meetmete kohaldamist, milles äh, lepiti kokku selleks, et abistada Itaaliat ja Kreekat. jätkame ümberasustamisotsustega, äh, kontaktpunktidega ning ekspertide kasutamisega. aga sellest ei piisa, me peame kogu süsteemi vaatlema kõikehõlmavalt. samuti peame käsitlema rände ja varjupaiga välismõõdet. pidevalt on vaja samuti tugevdada päritolu- ja transiitriikidega koostööd, see on esmatähtis ja seda selleks, et pidurdada voogusid ning tagada, et need, kellel ei ole õigust viibida või jääda, äh, tulla Euroopasse või siia jääda, saadetaks tagasi. see koostöö tähendab abi, kuid samuti tagasipöördumist ja tagamisvõtmispoliitikat. kui me seda aspekti ei arvesta, siis meie pingutused äh, rändeküsimustes on mõttetud ning meie usaldusväärsus läheb kaduma. mis puudutab kolmandaid riike, siis me jätkame sinise kaardi direktiiviga, eh, mis on mõeldud eh, kõrge kvalifikatsiooniga kolmandate riikide kodanikele, samuti jätkame viisapoliitikaga koos komisjoni ning eh, välistalitusega, teenistusega me jätkame uute partnerlusraamistikega kolmandate riikidega rändekokkuleppe osas on äh, tehtud head tööd viie ähm, peamise riigiga, kuid palju on siiski veel teha. meie sooviks on edasi liikuda Liibüa ja teiste Põhja-Aafrika riikidega selleks, et tugevdada nende rolli rände haldamises äh, partneritena. kuna me pöörame tähelepanu välismõõtmele rändeküsimustest rääkides, siis eesistuja jätkab kaks tuhat viisteist novembri Valletta tippkohtumise äh, tulemustest ning äh, veebruaris kaks tuhat seitseteist toimub sellele jätkukohtumine Maltal. Valletta tippkohtumine oli suurepäraseks näiteks partnerlusest ja me peame jätkama tööd oma partneritega selleks, et kõik sellest kasu saaksid. Euroopa Liidu, Türgi ähm, suhted on jällegi üheks oluliseks punktiks, me näeme, et siin on surve vähenenud, olgugi et rändevood pole täielikult lõpp, mm, peatunud, me peame jätkama tööd selle nimel, et kokkuleppes peetaks kinni. kõikehõlmav äh, lähenemine rändele tähendab samuti piirivalvet. Euroopa Liit teeb tõsiseid jõupingutusi välispiiride haldamises see on vajalik eh, ka julgeolekule kasva, eh, julgeolekuohtudest lähtuvalt. eesistumise ajal jätkame me trio-partneriga tehtud tööd, eh, mis puudutab arukaid piire, me teeme mm, pingutusi selle nimel, et sisenemise ja väljumise süsteemi parandada ja Euroopa Liit, Liidu Ülemkogu kutsus üles kaasõigusloojaid eh, jõudma kokkuleppele selles küsimuses eh, juuniks kaks tuhat seitseteist. me ootame läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga neis küsimustes. ülemkogu samuti kutsus üles jõudma kokkuleppele eh, reisimis- ning lubade väljastamise süsteemi küsimustes juuniks kaks tuhat seitseteist. oluline on, et viisavabastusega reisivate Ähm, reisijate äh, äh, ka seoses tekkinud äh, infotühike täidetaks. meie eesmärk on väga ambitsioonikas, me soovime jõuda kokkuleppele siis enne juuni lõppu kaks tuhat seitseteist ja me loodame, et läbirääkimised Euroopa Parlamendiga saavad pihta hakata juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta teisel poolel me teeme uued ettepanekud eh, ka Schengeni eh, infosüsteemi kohta, me tahame parandada süsteemi kasutamist eh, võitlemaks terrorismi vastu. terrorismi oht ja oht meie kodanike julgeolekule, nagu me viimastel aastatel oleme näinud, on reaalne ning sellest tuleneb, et see punkt on kõrgel meie päevakorras me peame mõistma, et terroristide profiil on muutunud viimastel aastatel ning äh, praegu me näeme, et äh, me seisame silmitsi paljude uute väljakutsetega, millele on vaja igale ühele ähm, oma lahendust. sellest tulenevalt pöörame äh, suurt tähelepanu uuele sisejulgeoleku strateegiale kohaldamisele ja teekaardile, mis aitaks meil parandada infovahetust ning haldamist. samas me ootame samuti kõrgetasemelise ekspertrühma töö tulemusi infovahetuse ning kaastalitusvõime kohta jätkame seda tööd äh, nõukogu äh, üksustes ning meie sooviks on äh, tagada kõikide kodanike julgeolek ja muuta Euroopa turvalisemaks. samuti soovime jätkata aruteludega tõsiste ning organiseeritud kuritegude üle ning seeläbi võidelda ka piiriülese kuritegevuse vastu ning samuti tahame jätkata äh, prioriteetide arutamisega ning nende paikapanemisega järgmiseks poliit-, äh, järgmiseks tsükliks, äh, järgnevaks neljaks aastaks. loodetavasti saavad liikmesriigid meid toetada ning me loodame samuti heale koostöödele institutsioonide vahel me ootame koostööd teiega selleks, et äh, saavutada edu kõikides valdkondades, mis pakuvad huvi Euroopa kodanikele ja Euroopa Liidule. suur aitäh! suur aitäh, härra Abele, härra Bonici. kas ma võin paluda teil kinni pidada eh, kümnest minutist, mis teil on ette nähtud, sellepärast et liikmetelt on tõesti äärmiselt palju küsimusi ja kindlasti nad küsivad kõikide valdkondade kohta, nii et palun katsuge kinni pidada oma kõneajast. tere tulemast ja palun! aitäh, härra Moraes! kohe alustuseks ütlen, et tõesti üritan siis kõneajast kinni pidada, sellest, mis te mulle andsite. minu jaoks on suur au, täpselt samamoodi nagu ka minu kolleegile, siin täna teie ees olla. viimastel kuudel töötasime me palehigis selleks, et äh, Malta eesistumist ette valmistada. nüüd oleme me siin teie ees Euroopa Parlamendis ja see on meie jaoks väga suur au ma ei ütle seda sellepärast, et äh, minult oodatakse seda, vaid sellepärast, et see tõesti nii on ja meie arvates Euroopa Parlament on see institutsioon, mis äh, äh, äh rahvast kõige paremini esindab äh, ja kellele meie peame siis ka aru andma. Euroopa Liidus on tõesti väga palju tööd vaja veel ära teha, tihti on tegemist tehniliste küsimustega äh,, ja seepärast tuleb meil hoolitseda ka selle eest, et äh, Euroopa Liit ja kodanikud üksteisele lähemale tuuaks, äh, toodaks. ja tõesti, meil tuleb äh, anda endast kõik selleks, et lõpuks hakata ka edusamme tegema ja seda nii siseasjade küsimuses, nagu ka eelkõneleja ütles, täpselt samamoodi nagu ka justiitsküsimuste valdkonnas me võib-olla ei ole küll alati ühel nõul, aga me anname endast kõik äh, selleks, et äh, perekonnad, ettevõtted äh, saaksid edasi liikuda. justiitsküsimused on küsimused, mis on mulle väga südamelähedased. mitte ainult sellepärast, et ma olen hariduselt jurist, vaid ka sellepärast, et ma tõesti usun, et õigusküsimused on äh, Äh, tsivilisatsiooni ja demokraatliku ühiskonna alusteks. Ähm, võrdsed õigused kõigile, inimõigused, õigusriigi põhimõtted, nii nagu see on ka lepingus kirjas, on need väärtused, mida kõik liikmesriigid jagavad meil on vaja tagada mitmekesisus, diskrimineerimisest vältimine, võrdsed võimalused kõigile. Need on väärtused, Äh, on väärtused, mis, mida ei tohi kunagi iseenesest äh, mõistetavaks pidada. tegemist on esimese korraga, kui Malta on Euroopa Liidu eesistujariik ja me äh, teame, et kodanikud ootavad, et me muudame Euroopat tugevamaks, parandame koostööd ja seda hoolimata sotsiaalsetest lõhedest, mis meil Euroopa Liidus on olemas. tegemist on ülesandega, mille kallal me tõesti soovime vaeva näha ja tööd teha. viimastel aastatel on Euroopa Liitu nimetatud ka mandritevaheliseks ja ka riikidevaheliseks sillaks. väga tähtis on oma traditsioonide hoidmine, ka meie enda keel meie emakeel on tähtis, sest sellega on meil võimalik samamoodi erinevaid kultuure kokku tuua. just selle kaudu soovib ka Malta äh, panustada Euroopa tugevdamisse, seda siis ka läbirääkimiste kaudu. siis äh, Malta nõukogu eesistujana keskendub väga mitmetele tähtsatele küsimustele, mida tahan ka teiega täna hommikul arutada. meie põhiliseks prioriteediks on väga lihtne prioriteet. me nimelt soovime võimalikult palju edusamme teha, nii palju kui võimalik. ja see tähendab seda, et meil on väga äh, tihe töökava. oma eesistumise ajal me soovime kodanikud jätta oma tegevuskava keskmesse ettepanekud, mis puudutavad äh, näiteks ka Euroopa prokuröri ameti sisseviimist ja see direktiiv, mis just hiljuti vastu võeti Euroopa finantshuvide kaitsmise kohta, täpselt samamoodi nagu ka praegu loodav Eurojusti määrus on väga tähtsad hoolimata nendest tehnilistest küsimustest, mida nad sisaldavad. Nad on tähtsad nii meie kodanike kui ka ühiskonna jaoks üleüldiselt. ja sellepärast me tõesti eh, töötame just eh, nende ettepanekute kallal. nagu te teate, suuremas osas on äh, Äh, prokuröri direktiivi osas juba kokkuleppele jõutud, on veel mõned väiksed küsimused lahendamata, aga läbirääkimised algavad äh, juba selle aasta alguses. on küll mõned liikmesriigid, kes äh, on juba praegu öelnud, et tema ei ole, nemad ei soovi olla kaasatud sellesse töösse. meil on vaja parlamendi nõusolekut pärast seda, kui nõukogu on hääletanud ja kui selgub, et äh, resolutsiooni ettepaneku osas ei olda üksmeelel, siis äh, leping lubab, et vähemalt üheksa liikmesriiki saavad siiski selle ettepaneku ülemkogule saata. kui ei jõuta kokkuleppele seal, siis on võimalik alustada äh, laiendatud koostööga vastavalt artiklile kaheksakümmend kuus Euroopa Liidu toimimise lepingus mul on väga raske praegu ennustada, kas neid liikmesriike on üheksa, mis selle menetluse käima lükkavad, aga läbirääkimised sellel suunal käivad ja ma usun, et äh, tõenäosus, et see juhtub, on päris suur. me teeme koostööd parlamendiga kogu selle menetluse ajal. Malta eesistujariigina soovib ka korraldada öö, äh, konverentsi äh, Äh, selles küsimuses selleks, et äh, prokuröri amet oleks äh, tugevatel alustel ja see on meie eesmärgiks meie kuu, kuuekuulise eesistumise ajal. Eurojusti määruse ettepaneku puhul nõukogu arutab neid, arutas neid juba Läti eesistumise ajal märtsis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. nõukogu on nüüd läbirääkimised lõpetanud ja soovib nüüd arutada läbirääkimisi parlamendiga selles küsimuses. nüüd võitlus terrorismi vastu jääb üheks kõige suuremaks probleemiks ja on ka tähtis prioriteet meil on kokkulepe terrorismivastase võitluse direktiivi osas ja see, me soovime sellega varsti vastu võtta. vastavalt komisjoni tegevuskavale tuleb meil võidelda terroristide rahastamise vastu, peale selle on meil veel ka ettepanekuid, mis puudutavad äh, rahapesuvastase direktiivi ja selle kriminaalkuriteo jaoks kuulutamise direktiivi osas ja samamoodi tuleb meil ka äh, jõuda kokkuleppele kriminaalselt äh, omandatud vara külmutamise osas, siis komisjoni uus ettepanek äh, Euroopa äh, kriminaalkaristuste registri äh, sisalduva ameti, sisalduva informatsioonivahetuse osas jätkub samamoodi viisa lihtsustussüsteemid, ma tean, et te juba täna hommikul arutasite seda küsimust. komisjon ja nõukogu on, äh, vabandust, parlament ja nõukogu on jõudnud kokkuleppele praeguse äh, peatamismeetme ülevaatamise kohta. seda Slovakkia eesistumise ajal ja see oli eeltingimuseks selleks, et viisalihtsustusotsustega äh, edasi minna meil on väga hea meel, et kokkuleppele jõuti viisalihtsustussüsteemi osas äh, Gruusiaga eelmise eesistumise ajal ja Malta soovib äh, sarnase kokkuleppe sõlmida Ukrainaga, tehes koostööd äh, Euroopa Parlamendiga ning jälgib ka täpselt, mis toimub Kosovos ja Türgis. ning ka seda, kas nemad täidavad tingimusi selleks, et viisalihtsustussüsteem sisse viia dialoog on Euroopa Parlamendi jaoks tähtis. Slovakkia viis läbi hinnangu nende kogemuste kohta, mida on saadud kahe nõukogus peetud dialoogi käigus eelmisel, üle-eelmisel aastal. me toetame selle hinnangu äh, tulemusi, meil on, me leiame, et meil tuleb jätkata ja tugevdada dialoogi nõukogus nõukogu on kokku leppinud, et meil on vaja hästi ettevalmistatud dialoogi ja me valmistame nüüd äh, dialoogi ette selleks, et see dialoog oleks nii äh, kasulik kui võimalik. me usume, et Euroopa Parlament ja äh, nõukogu järgivad siin ühte eesmärki, nimelt meil on vaja näidata, et me soovime õigusriigi põhimõtteid kaitsta ja tugevdada nii Euroopa Liidus üldiselt kui ka liikmesriikides ja ma tean, et te jätkate äh, meie toetamist. me võime olla küll erinevates küsimustes kas ühel nõul või mitte, aga tähtis on teha edusamme äh, meie kodanike, ettevõtete, ühiskonna huvides. me peame Euroopale näitama, et me oleme siin selleks, et nende elusid paremaks muuta. ja lõpetuseks äh, tahaksin välja tuua veel ka selle tõsiasja, et me tahame tõesti olla äh, siireteks maakleriteks, äh, Malta on seda ka varem olnud, äh, me tahame olla siirad vahendajad selleks, et meil oleks võimalik kinni pidada nendest prioriteetidest, mis on Euroopa tegevuskavas ja me tahame seda teha tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga, aitäh! Um, suur tänu, härra Benici ja suur tänu mõlemale ministrile väga palju on tõesti juba tehtud ettevalmistavat tööd ära enne seda eesistumist, seda on ka teie tänastest sõnavõttudest. suur tänu teile ja teie meeskondadele. ja nüüd siis äh, istumiste äh,, vabandust, küsimuste voor. toimumas on komisjoni esimeeste konverentsi erakorraline kohtumine ja proua Kall võtab äh, üle juhtimise. ja alustagem koordinaatoritest. proua Metsola kaks minutit kõneaega. kõik soovivad sõna ja kõik ka äh, on nimekirjas. nii et proua Metsola, alustame teist ja siis äh, proua Kall, palun võtke juhtimine üle. suur tänu, härra esimees, suur tänu ministreid nende ülevaadete eest täna Malta eesistumine on minu riigi jaoks üks uhke moment ja on äh, võiduks nendele inimestele, kes aastaid tagasi olid veendunud äh, Malta äh, liitumise vajalikkuses, vaatamata sellele, kus me geograafiliselt asume ja kui palju oli vastuseisu sellele omal ajal. minu esimene küsimus äh, minister Abelale puudutab Dublini reformi. kas te olete nõus komisjoni otsusega, mida te tahaksite muuta ja kas te olete valmis parlamendiga liituma? et äh, võidelda solidaarsuse Euroopa eest ja ühtsuse Euroopa eest, nii nagu te oma kõnes ütlesite, et liikmesriikide vahel ähm, toimub koostöö, milliseid reegleid näete te ette saatjateta välis äh,, vabandust va, äh,, alaealiste osas ja äh, härra Bonici, äh, kas te räägiksite täpsemalt Euroopa Liidu prokuratuurist, te mainisite seda, aga kuhu suunas te kavatsete eesistumise jooksul liikuda selles suunas? ma tahan olla aus teie vastu, Panama skandaal ei ole kuhugi kadunud ja Malta rahva seas üks suuremaid muresid on korruptsioon, nii on see ka ülejäänud Euroopas. milliseid konkreetseid uusi ettepanekuid äh, teil on eesistumise ajal tulemas äh, selleks, et leevendada Malta ja Euroopa rahva muresid? suur tänu, proua Metsola, proua Sippel. suur tänu kõigepealt äh, lisaksin ka paar küsimust äh, rändepoliitika kohta, solidaarsuse ja vastutustunde kohta. kõik liikmesriigid on näidanud siin üles tõsiseid vajakajäämisi ja ma tahaksin Maltalt kui eesistujariigilt teada, kuidas te kavatsete tagada, et rohkem liikmesriike oleksid kaasatud. on minu meelest kergelt küüniline et on liikmesriike, kes ei ole avalikult olnud vastu pagulaste äh, Äh, vastuvõtmisele, kuid loovad samas sellised elamistingimused nendele, äh, mis tähendab seda, et pagulased lahkuvad sealt kohe. kui äh, inimestele, kes on isegi saanud varjupaiga ametlikult, kui me ei anna nendele võimaluse oma elu eest ise maksta, kui me ei anna nendele võimalust tööd teha, siis loomulikult nad lähevad minema sellest riigist aga samas räägime meie siin uuest äh, varjupaigasüsteemist, sanktsioonidest äh, nende pagulaste vastu, kes ei ole jäänud nendesse riikidesse, kus nad oleksid pidanud jääma see asi tuleb üle vaadata ja lisaks sellele kehv olukord, et Euroopas äh, hukkuvad pagulased, nad külmuvad surnuks, nad elavad laagrites ja konteinerparkides ilma igasuguse äh, küttesüsteemita, me ei räägi mingisugustest vaestest riikidest kuskil maailma kolgastes, vaid me räägime Euroopa rikastest riikidest me teame väga hästi, et on äh, liikmesriike, kus äh, jah, majanduslik olukord ei ole nii hea võib-olla kui teistes, aga kas tõesti on täna äh, võimatu siis kokku leppida mingisugustes väärikates elamistingimustes omavahel nende inimeste jaoks, kes Euroopasse tulevad. millised on teie poliitilised strateegiad, ma ei räägi siin direktiividest ja seadusandlikest tekstidest, millised on teie poliitilised ähm, strateegiad liikmesriikide äh, veenmiseks äh, mingisuguste humanitaarstandardite tagamiseks? koostöö kolmandate riikidega. ma olen täiesti nõus, et äh, see on vajalik aga ma tahaksin täpsemalt teada teie käest, millised on need kriteeriumid, mis peaksid tagama koostöö kolmandate riikidega ja millisest koostööst te üldse olete huvitatud? kuidas te kavatsete saada suuremat toetust nendest päritoluriikidest, kes ei ole seni olnud valmis oma kodanikke tagasi võtma, neid kodanikke, kellel ei ole mitte mingisugust õigust varjupaigale Euroopa liikmesriikides? nüüd eh, Euroopa prokuratuur, ma tahaksin Roberta Metsola küsimust täiendada. Te ilmselt teate väga hästi, et meie oleme huvitatud eh, Euroopa prokuratuurist, aga loomulikult ei ole mitte mingisugust mõtet luua uut organisatsiooni, kui see ei lähe käima, kui see mitte mingisugust lisandväärtust ei anna. ja minu küsimus, kas te suhtute optimistlikult sellesse, et lõpuks meil õnnestub eh, mingisugune tulemus ka saavutada? kas on võimalik selline tulemas, mis äh, Euroopa prokuratuuri toetaks, et kas sellel oleks ka mingi lisandväärtus võrreldus kohalike prokuratuuridega? proua Vikström. suur tänu, proua esimees ja suur tänu teile, härrad ministrid, meiega täna liitumast ja tänast olulist momenti meiega jagamast suur tänu teile ka äh, juba tänaseks toimunud äh, arvamuste vahetuste eest äh, ja, ja nende eest juba ette, mis on tulemas järgnevatel päevadel. ja ka mina tahaksin õnnitleda Maltat äh, nende eesistumise perioodi puhul, te võtsite selle eesistumise rolli üle Euroopa jaoks väga delikaatsel ja väga raskel momendil, me jääme teile lootma ja Malta eesistumine on meie jaoks suur võimalus kui me räägime ühtsest Euroopa varjupaigasüsteemist ja selle kaasajastamisest. seda on nii hädasti vaja ja Euroopa kodanik ootab, et Euroopa midagi teeb. me loodame teie abile, eh, hindame teie jõupingutusi ja teie veenvad sõnad on eh, teretulnud. kolleegid juba eh, rääkisid pagulaste olukorrast ja sellepärast ma ei hakka siin nüüd kordama seda, mida ütles Birgit kui oluline on see, et inimestel oleks võimalus normaalset elu elada, et nendel oleks võimalus iseennast ära elatada, et nad integreeritaks nii kiiresti kui võimalik, selleks, et vältida teiseseid liikumisi ja edasi, siis edasiliikumist. ja see ongi kogu selle ettepaneku üks põhipunkte. kuid on teisigi küsimusi, millega tuleks tegeleda. Schengeni infosüsteem on üks nendest ja olen teiega otsekohene Schengeni ala on äh, väga delikaatne piirkond ja juba aastaid oleme meie siin Euroopa Parlamendis olnud väga-väga mures Malta skeemide osas, nimelt need äh, investorite programmid, ehk teisisõnu, on võimalik sularaha eest äh, tegelikult läbi investeeringute endale hankida pass. ja täna on Politicos ka artikkel selle kohta ja seal on kirjas, et üle seitsmesaja üksikisiku on läbi Malta saanud Euroopa Liidu kodakondsuse, seda tänu nende investeeringutele ja annetustele, mis on tehtud Maltas. enamus nendest kodanikest on pärit endisest Nõukogude Liidu endistest Nõukogude Liidu liikmesriikidest ja ähm, ja Kaug-Idast ja me oleme näinud ka näiteks väga suuri investeeringuid Hiinast. kui me räägime äh, varjupaiga ja pagulaste küsimusest ja inimeste võimalustes Euroopas oma elu päästa, tundub suhteliselt irooniline, et paralleelselt jooksevad Maltas sellised skeemid. ma tahaksin teada teie seisukohta, ma ei anna teie tegevusele mitte mingisugust hinnangut. aga ma tahaksin, et te selgitaksite, et kuidas te ikkagi põhjendate seda, et te jätkate seda, sellel teel, kui me näeme, et Euroopa Äh, piiridel on inimesed, kes tahavad äh, siia jõuda selleks, et oma elu päästa ja tagada tulevik. võib-olla ei ole prioriteet praegusel ajal endisele Nõukogude, endistele Nõukogude Liidu kodanikele ja rikastele hiinlastele äh, kodakondsuse andmine nii et palun kommenteerige seda paari sõnaga. aga tulen tagasi veel teie veendumuste ja prioriteetide juurde. ma tõesti ootan suure huviga koostööd teiega Euroopa ühtse migra-, eh, varjupaigapoliitika osas ja Dublini osas, ma tõesti loodan teile ja ma tahaksin samuti aidata Schengeni infosüsteemi reformimisele ka kaasa. ja veel üks küsimus. ametlikud ja mitteametlikud eh, arvamuste vahetused on kõik teretulnud. suur tänu, proua Ernst! suur tänu. kõigepealt eh, tahaksin ka mina teid eh, õnnitleda eesistumise puhul, see on teie esimene eesistumine ja tahan olla ka aus. Teie eesistumisegale on pandud suuri ootuseid ja lootuseid, et on võimalik võib-olla mõningaid asju viia jõulisemalt edasi ja võib-olla isegi lõpuni viia. kui te teete, kui tegutsete tõhusalt, siis me ka teid toetame mul on järgmised küsimused, esimene puudutab samuti varjupaiga ja rändepoliitikat. Te olete kirjutanud selle kohta, et Euroopas peaks olema solidaarne rändepoliitika, see puudutab liikmesriike ja väga palju on siin täna juba räägitud pagulastest, aga mina tahaksin konkreetsemalt teada, et millised on väljavaated Dubliniga, millised on praegused argumentatsioonid ja arutelude seis nõukogus? komisjon on teinud ettepaneku meie peame seda nüüd pehmelt öeldes tasakaalust väljas olevaks dokumendiks, tegelikult on see täiesti eh, mõistusevastane ja eh, mida siis teevad liikmesriigid selle ettepanekuga, ma tahaksin teada, mis konkreetselt seal praegu on jutuks ja mida te kavatsete teha nende liikmesriikidega, kellel ei ole mingisugust huvi pagulasi vastu võtta? Eh, see minu esimene küsimus, teine küsimus, te ütlesite, et te tahate Itaaliat ja Kreekat aidata. jah Äh, seda ettepanekut toetame omakorda meie. rändepoliitika toetamine nendes riikides on ka meie huvides, aga ma tahaksin täpselt teada, mida te silmas peate konkreetselt. me ju teame, et Türgi kokkulepe ei ole andnud midagi äh, vähem äh, ei ole oluliselt tulnud pagulasi Euroopasse ega, ja ka Kreekasse, nii et see kokkulepe ei ole olnud väga tõhus meie meelest. ja paljudes riikides, eriti Kreekas, on väga suuri raskusi eh, pagulaste majutamisega. ja Saksamaa muuseas, kuulsin ma täna, kavatseb tulevikus jälle tagasi hakata saatma pagulasi Kreekasse. praegu on sellised kavad tulemas, kas teie olete samuti seisukohal, et sellised riigid nagu Saksamaa, hakkav, peaksid hakkama Dublini määruse kohaselt äh, pagulasi tagasi saatma või kavatsevad võtta kriitilisema seisukoha nende plaanide osas. järgmine punkt jällegi pagulaspoliitika me oleme näinud äh, igasuguseid äh, suuri äh, dokumente, näiteks Valeta kokkulepe Põhjala riik ähm, äh,, ähm, Aafrika äh, äh, riikidega. kas te olete meie fraktsiooni seisukohaga nõus, et sellised riigid, mis tegelikult on diktatuurid, näiteks nagu Sudaan, ei peaks sõlmima tagasivõtulepinguid nendega ei tohiks neid sõlmida. mind tõesti väga see huvitaks, kui palju olete teie huvitatud tegelikult nende lepingute sõlmimisel sellest, millise režiimiga on nende riikide puhul äh, tegu ja järgmine punkt, see ei puuduta pagulaspoliitikat, vaid julgeolekumeetmeid, nimelt äh, terrorivastane võitlus äh, julgeolekuvolinik on mitu korda meile kinnitanud, et on tulemas hindamisprotsess mitmed meetmed, mis on selles valdkonnas juba Euroopa tasandil vastu võetud, vaadatakse nüüd üle ja annakse neile, antakse neile hinnang, see peaks nüüd tulema. mis teie eesistumise ajal äh, on siis tulemas, kas, kas äh, terrorivastaste meetmete hindamine tuleb siis veel teie poole aasta jooksul või ei? see puudutab sisejulgeolekut, kuidas siin on ette nähtud kavad? proua esimees kolleegid, palun pidage kinni kaheminutilisest kõneajast, sest et muidu on nii, et kolleegid ei saa sõna lõpuks. proua Sargentini. suur tänu, proua esimees. tere tulemast eh, Maltale kui uuele eesistujariigile paaril viimasel aastal on mul olnud äh, paar võimalust teiega, härra Peela, rääkida varjupaiga ja migratsiooniküsimustest. täna üllatab mind see, et need arutelud, mis me seni oleme pidanud, on olnud väga viljakad ja täis äh, teineteise mõistmist, aga täna kuulsin äh, ma siin umbes sama kõne, mida oleks võinud pidada ka Slovakkia eesistujana ja see on tegelikult üllatav Need ettepanekud, mis on tehtud äh, komisjoni poolt varjupaiga ja rände osas, on kõik äh, repressiivsed olnud progressiivsed siin majas on aga teisel seisukohal ja teie olete ometigi sotsiaaldemokraat ja meie üritame siin kojas äh, tagada selle, et asjad ei läheks enam hullemaks, me enam ei räägigi siin üldse asjade paremaks muutmiseks. puudutab see kõik tagasisaatmisi ja piirikontrolli, aga solidaarsusest ei räägi keegi. aga teie Vahemere lainete keskel äh, kõige lähim äh, Äh, riik äh, Aafrikale, te ju ometigi teate, et me ei räägi siin mitte sellest, äh, millega Euroopa justkui meeleta-, meelditaks neid inimesi, vastupidi, et miks need inimesed hakkavad liikuma, see on küsimus. see e, meri, mille inimesed seal teisel pool kallast, millega nad tõtt vaatavad, see on seesama meri, mille keskel elate teie meil on Euroopas sellised riigid, kellel ei ole üldse merepiiri ehm, eh, ja sellega peab ka arvestama ja teises, et liikumised, edasiliikumine, see tegelikult ei peaks olema teie teema, ma ei taha, et te kaitseksite kas Põhja- või Lääne-Euroopat või Kesk- ja Ida-Euroopat, praegu on need ettepanekud ainult sellele suunatud, me peaksime pigem rääkima sellest, kuidas piirikontrollid tegelikult mõjutavad ohtlike marsruutide jalge alla võtmist ja see tegelikult teeb teie töö ju ometigi raskemaks. sotsiaaldemokraatlikult ministrilt, kes on pärit väikesest saareriigist, mida ümbritseb äh, äh, Vahemeri riigist äh, tulnud minister, kes on lähimal Aafrikale, eeldaksin ma rohkem Euroopa solidaarsusest rääkimist. kui te lihtsalt tahate läbi suruda praegu ettepanekut äh, seadusandluse osas, siis Maltal midagi ei parane, selge see on, ja ma tahaksin, et te sellest räägiksite, see ei ole mingisugune tühine detail, vaid me räägime tegelikult siin sellest, et millise lähenemise me üldse võtame üldisemalt varjupaiga ja rändepoliitikast ja jumal tänatud, ma vaatasin, mis ilm teil Maltal on, ehm, kolmteist, neliteist kraadi, teil lund ei ole, aga Kreeka on täna lumevaiba all ja te ütlete, et me peaksime toetama Türgi kokkulepet, ei, ei, inimesed hukkuvad seal lume all ja lõpetuseks, härra esimees, mina olen eh, rahapesuvastase võit-, direktiivi raportöör, ma pean oma tööd kuradima oluliseks ja tegelikult Malta kogu aeg e, e, kerkib üles maksudest kõrvalhoidmise kontekstis, korrup-, korrumpeerunud poliitikute kontekstis, see on ikka ja jälle nii ja ma loodan, et see tulevikus enam nii ei ole, suur tänu! suur tänu, proua Sargentini, koordinaatorite voor on sellega läbi ja sõna saavad ülejäänud kolleegid kohe ja annaksin äh, sõna ministritele siis pärast seda, et äh, kokku hoida aega. ma nüüd loen ette nende kolleegide nimed, kes on sõna soovinud. ja sellega on see nimekiri ka nüüd lõppenud. Mrs Dali, Mr Coelho, Mr Lopez Aguiar, Mr Niedermüller, Mrs Gomez, Mrs Kienge, Mrs Grappini uh,, äh, Mrs Schlein, Mr Zdehovski, Mrs Spinelli Like to... ja ma paluksin, kolleegid, et pidage kinni kõneajast, minut, poolteist maksimum, sest muidu ei ole meil aega vastuste ärakuulamiseks. ja ma arvan, et vastused äh, on väga tähtsad. oluline on äh, ära kuulata ministrid. nii et proua Hoolmeier. Äh, aitäh, Äh, lugupeetud härrad ministrid, vastupidiselt sellele, mida kolleeg Sargentini praegu ütles, olen mina veendunud, et meil koos Aafrika riikidega on võimalik lahendusi leida ja mitte selliseid, et peaasi, et saadame nad Aafrikasse tagasi. aga kui siis tagasisaatmislepinguid sõlmitakse, siis mulle on jäänud mulje, et äh, abi küladele ja tervetele piirkondadele, kust need inimesed pärit on, äh, sõjapiirkondadest, äh, konfliktipiirkondadest, piirkondadest, kus inimõigusi suurel määral rikutakse, et seal on meil vaja ka äh, programme selleks, et neid piirkonda toetada need programmid minu arvates mängivad väga tähtsat rolli ja sellepärast äh, ei oleks see eh, mitte ainult positiivseks eh, abiks eh, nendele inimestele, kes tagasi saadetakse, vaid tervele piirkonnale. kas teie eesistumiskavas on midagi ette nähtud ka selliseks tegevuseks? teiseks, pärast seda, kui meil on nüüd olnud väga palju probleeme andmete vahetusega, uues terrorismidirektiivis on kirja pandud, et liikmesriigid on rohkem kohustatud tähtsat infot ka terrorirünnakute ärahoidmiseks võimalikult varakult vahetama. kas teie oma eesistumise tegevuskavas olete ette näinud meetmeid selleks, et ka selles valdkonnas selgeid edusamme edasi teha? aitäh ähm,. kolleeg Tali, palun. minister Carmen Abela, Women Bonici, Li Adin Manauek. suur aitäh Äh, suur aitäh ministritele samuti. me teame, kuivõrd oluline see küsimus on äh, meie koduriigile, aga mina olen Maltalt. aga olgugi, et Malta on väga väike riik, me suhtume eesistumisse väga-väga tõsiselt. Äh, ja mul on paar küsimust teile, minister Abela. ränne ning solidaarsus. ma tahaksin kuulda natukene rohkem teie prioriteetide kohta, eriti mis puudutab ümberasustamist. Äh, kuusteist tuhat äh, Itaaliast, Kreekast tuleks siis mujale äh, ümber suunata. Te teate aga, et praegu on väga vähe edasiminekut ja me ei suuda kunagi neid arve täita. see toob endaga kaasa tohutuid probleeme ning tähendab tegelikult seda, et mingisugust toimivat solidaarsust ei ole. meie jaoks aga Maltal on solidaarsus väga oluline. Malta eesistujalt tahaksin samuti küsida, kuidas te plaanite seda probleemi lahendada, kuidas te plaanite paremini kohaldada praegust ümberasustamiskava nagu te oma prioriteetides ütlesite ning üks küsimus härra Bonitšile. Äh, Brüssel kaks ja laste õigused ning õigusliku konflikti küsimus. pereõiguste äh, alas, alale erinevates liikmesriikides kui tegemist on lastega, kes elavad erinevates riikides, on ühes perekonnas, kuidas siis te plaanite seda olukorda lahendada, kuidas te plaanite tugevdada Brüssel kaks määrust ja kas te plaanite kiirendada kuidagi ümber sõnastamist? suur aitäh! aitäh! suur aitäh ministritele Carmela Abelale on minul küsimus, nagu te teate, julgeolek on endiselt äh, põhitähtis, hiljutised Berliini rünnakud on järjekordseks traagiliseks näiteks. me peame suutma tagada usalduse õiguskaitseorganite vahel selle siis, siis kaks mängivad siin võtmetähtsusega rolli tegemist on kõige tõhusama Euroopa andmebaasiga üldse, aga seda saab veel paljuski parandada. seda saab muuta kiiremaks. ja seeläbi on meil võimalik pakkuda rohkem turvalisust ja tõhusust nii kodanikele kui ametitele meil on vaja uut õiguslikku alust siis kahe jaoks ja me peame tagama selle turvalisuse, suurendama selle andmekaitset ning eh, tagama selle kõrge taseme. muuhulgas ka näopiltide äh, andmetöötluse ja muu. me peame tagama, et tegemist on tõesti kõige parema süsteemiga üldse meie piiride kaitsmiseks ning me peame muutma kohustuslikuks ka sisemiskeeldude sisestamise. me tahaksingi küsida, kuidas te siis kahe ettepanekuga edasi liigute, teiseks uue Euroopa varjupaigakava ümber hakkavad piht-, Äh, triloogid peatselt. meie tahame, et kaasneksid äh, tagajärjed neile, kes ei täida varjupaigasüsteemi nõudeid Euroopas. mida teie eesistujana plaanite teha äh, ja kuidas te plaanite ähm, liikmesriikide egoismi vastu siin võidelda, aitäh! ministers! suur aitäh, ministrid Abela ja Bonici! tere tulemast siia, me ootame ka järgnevad kuud-kuud kindlasti näete, et me näitame omalt poolt üles head tahet teha koostööd äh, meie komisjoni poolt siis ja te igati põhjendatult rääkisite just rände ja varjupaigapoliitika prioriteetidest. ma usun, et teie lisandväärtuseks oleks see, et te tulete riigist, äh, mis on esimest korda üldse eesistujaks tere tulemast, äh, tegemist on tõesti kõrgeima vastutusega üldse. kuid te, teie koduriik on pidanud samuti äh, rindu pistma äh, rändeprobleemidega, varjupaigataotlusprobleemidega, kuid endiselt te olete Euroopa-meelsed olgugi, et teie liitumine Euroopa protsessiga on hiljutine, te ei, teil ei levi euroskepsis ega eurofoobia teie poliitilisel maastikul. ning teie positsioon on suurepärane selleks, et äh, nõukogus välja tuua see, millest on puudu Euroopas äh, kui me räägime küsimustest, millele tuleb leida vastus rände ja varjupaiga küsimustes. parlamendis me näeme seda. meil on võimalik nüüd nõukoguga koos töötada kaasõigusloojana, kuid eh, nõukogu praegu eh, näitab üles vastupanu. kui me vaatame, mida nõukogu on siiani teinud rändekriisi puhul, siis siin tulen, pean tulema siin oma viimase punkti juurde, mis on minu jaoks oluline ja kindlasti soovin teiega tööd jätkata selles viisaeeskirjade nõukogu lihtsalt blokeerib, lükkab tagasi. me näeme, et nõukogus ei näidata üles mingit valmidust humanitaarviisade sisseviimiseks. Teil on võimalus nüüd lähtudes teie väärtudest, eh, Euroopa meelsusest, pühendumusest Euroopale, kuid samuti lähtudes teie suurest rollist varjupaiga rändeküsimustes, teil on võimalus midagi muuta nõukogus ja ma tahaksin väljendada siin oma ootusi. ma loodan väga, et te kasutate seda võimalust ning eh, te blokeerite olukorra nõukogus ning eh, muudate võimalikuks edasi liikuda viisaküsimusega ja luua võimalus humanitaarviisadele. suur aitäh, suur aitäh ministritele, et te siin viibite. mul on eh, paar lühidast küsimust, üks märkus, härra Peera tõesti väga oluline, mis te ütlesite rände kohta ja see, et äh, ränne on teie poliitiliseks prioriteediks Malta eesistumise ajal. mul on aga siiski veel paar muud küsimust. integratsioon, ma arvan, et see on väga oluliseks osaks või peaks vähemalt olema ühisest Euroopa varjupaigasüsteemist või rändepoliitikast ma tean, et integratsioon on liikmesriikide teema kuid ma arvan, et meil oleks vaja ka Euroopa-ülest raamistikku äh, sisserändajate põgenike integreerimiseks. ma tahaksin teada, mida arvate teie võimalusest, et meil oleks Euroopa süsteem sotsiaalse kaasatuse tagamiseks? teiseks, suurenev ähm, radikaliseerumine paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. kas teil on konkreetseid plaane sellise suureneva radikaliseerumise peatamiseks? Äh, seda äh, me näeme eelkõige teise, kolmanda põlvkonna äh, sisserändajate puhul Euroopas. ja lõpetuseks, mina olin raportöör Euroopa Varjupaigaameti küsimustes ja ma võin kinnitada, et meie oleme igal juhul täiesti valmis läbirääkimisteks ja väga hea meelega teeme seda teie eesistumise all. Uh, welcome minister and uh, my uh, best suur aitäh ja ja palju edu. Panama dokumente mainiti, see ei puuduta mitte ainult korruptsiooni, vaid ka meie tõsiseltvõetavust ja usaldusväärsust. ka teie minister oli seotud Panama dokumentidega, mingisugust parlamentaarset uurimist ei olnud. ja me näeme, et seesama isik, kes oli seotud äh, skandaaliga on nüüd ametis ja jätkab äh, juhtivatel kohtadel, nii et see on tõsine probleem. see puudutab samuti organiseeritud kuritegevust, rahvusvahelist kuritegevust, äh, terrorismi, praegu me tegeleme rahapesu ning äh, terrorismi rahastamis mm, vastase mm, viienda direktiiviga ma loodan, et selles küsimuses jõuame tööga lõpule teie eesistumise ajal. kas te tõesti olete pühendunud selle lõpetamisele, kas te olete valmis musta nimekirja koostamiseks maksuparadiisidest, nagu komisjon ette pani ja see tähendaks tõesti rahapesuvastast võitlemist ning samuti Vene skeemide vastu äh, võitlemist ja jällegi Schengeni süsteemi terviklikkus ja varjupaiga küsimused. ka see on seotud tegelikult terrorismi ning äh, organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega äh, teie kuldviisaskeemid ning uurimisskeemid, mis teil on, te ei ole ainus tegelikult, Portugalis on ka, kas, aga tahaksin küsida, kas te nõuate, et komisjon neid skeeme äh, uuriks, siin on ilmselgeid pettusi ja, ja moraalseid probleeme, kuid mitte ainult. sellepärast me näeme, et põgenikud ei saa siia ähm,, aga lisaks sellele on see ka päris kahtlane, võttes arvesse meie äh, turvalisust ja julgeolekut, sellepärast et nende skeemide raames ähm, toetatakse ka organiseeritud kuritegevust kuld, kuldviisad ja muu, kas, mis te plaanite teha seda, Europolil peaks olema juurdepääs äh, sellele infole, nemal peaks olema võimalus kontrollida, et mingeid probleeme ei ole. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist andmeid peaks olema võimalik kontrollida ja siis vaatame, kas on probleeme või mitte nende nimekirjadega, aitäh. aitäh, proua Kienge. suur aitäh ka mina tahaksin soovida palju edu teile esimeseks eesistumiseks. ja tahaksin tänada teid ka teie sissejuhatavate sõnavõttude eest, me oleme ka minevikus äh, päris head koostööd teinud ja ma loodan, et eesistumise ajal saame jätkata samas vaimus tahaksin tänada teid ka selle eest, et te olete varjupaik, Te olete EASO küsimustes alati olnud valmis äh, meiega koostööd äh, tegema, olite valmis ka AKV äh, delegatsiooni vastu võtma ja seeläbi oli võimalik arutada samuti rändeküsimuse väliseid aspekte. minu küsimused on seotud, on mõeldud eriti minister Abelale me tahame, et parlamendi äh, tööga jätkataks. Te mainisite siin äh, rändeküsimuste kõikehõlmavat lahendamist. ma loodan, et see ei ole lihtsalt lööklause, vaid tähendab metoodikat ja tähendab seda, et meil tuleb vastutustundlikult rändevooge hallata. ma tahaksin, et äh, seda rakendatakse, seda põhimõtet rakendataks ka äh, teie eesistumise ajal, meil on vaja teiepoolset äh, hoo andmist, võttes arvesse seda, millised on teie poliitilised äh, prioriteedid. me mõistame väga hästi, et tunnete muret solidaarsuse puudumise pärast, seda eelkõige et, et tegelikult me oleme ju mõlemad samast Euroopa piirkonnast lõuna poolt nimelt, nii et ma ootan teie poolt äh, siis tegutsemist ka ähm, solidaarsuse küsimuses. tahaksin aga küsida, kas teil on konkreetseid ettepanekuid selleks, et solidaarsuspõhimõtet tõesti ka konkreetselt hakata ellu viima. Te mainisite seda, kas plaanite muuta Dublini määrust. mida arvate esimese sisenemise riigi põhimõttest? kas teil on alternatiivseid lahendusi pakkuda? ja mis puudutab äh, ümberasustamise äh, mittekohaldumist praegu ning kohustusi, mis sellega kaasnevad. ning lõpetuseks äh, tahaksin, et eesistuja lisaks oma prioriteetide hulka ka integratsioonipoliitika ning pöörataks tähelepanu siia tulevate põgenike ja sisserändajate sotsiaalsele kaasamisele, aitäh. mulțumesc, mulțumesc, doamna președintă, domnilor. suur aitäh, lugupeetud esimees, härrad ministrid, tahaksin äh, omalt poolt samuti õnnitleda teid Malta eesistumise puhul. ei hakka üle kordama seda, mis kolleegid ütlesid, jah, rändeküsimus ning muud teemad, mida mainisite, on äh, muidugi väga päevakajalised. tahaksin ise rõhku panna aga millelegi muule. Te rääkisite Euroopa projektist ja sellest, et tuleb tugevdada Euroopa Liitu, konsolideerida seda. hiljuti tutvusin äh, uuringuga, kus äh, vaadeldi Euroopa kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. ma mõistan, et äh, minu riik on kolmandal kohal, viiskümmend kuus protsenti meie kodanikest usub Euroopa Liitu. ma tahaksin küsida nüüd järgmist, ma ei kuulnud teie prioriteetide seas mainitavat seda lõhet, mis Euroopas on tekkinud Schengeni küsimustes. meil on kaks Euroopat endiselt kahe kiirusega, liigume edasi ja tegemist on probleemiga. Te rääkisite lepingutest kinnipidamisest, miks ma seda mainin? seda seetõttu, et mul on jäänud mulje, et selliste riikide kodanikud nagu minu koduriigi omad, kes Schengenisse ei kuulu, neid diskrimineeritakse nende liikuvuse vallas ja miks seda tehakse? Rumeenias on olukord päris hea julgeolekuga ja terrorismivastase võitlusega. lugesin täna hommikul uudiseid Ühendkuningriigist. Nad viivad sisse lisamaksu. Ida-Euroopast tulevatele sisserändajatele, miks ometi järjekordne diskrimineerimine, ma usun, et ei peeta kinni meie lepingutest. aitäh, proua Schlein! Thanks! Dear minister, I welcome you warm-. aitäh! tahaksin tervitada teid ja soovida palju edu nende probleemide lahendamisega, mis teid edasi ootavad. Eh, sotsialistide demokraatide nimel tahaksin rääkida Dublini reformist. mul on jäänud mulje, et kui me siin kojas arutame komisjoni ettepanekut, mis meie meelest on nõrk ja ebapiisav, siis nõukogu ise ei lähtu isegi mitte sellest. ma tahaksin esmalt küsida teilt, kas oma eesistumise ajal plaanite te ar alustada arutelusid komisjoni ettepaneku põhjal või jätkate Slovakkia eesistuja dokumendi alusel, kus mainitakse eh, tõhusat solidaarsust, ma leian, et see on väga loov viis vältimaks tegeliku solidaarsuse äh, Äh, elluviimiseks, eksperti saatmine ja nii edasi. aga äh, siin eiratakse täielikult seda vastutust, mis meil äh, lasub, ehk siis seda, et me peame väärikalt vastu võtma inimesi, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset. millistel alustel te töötate seega? lugupeetud ministrid parlamendis on juba korduvalt vastatud neile küsimustele, mis te tõstatasite, kuidas kohaldada vastutust ning solidaarsust. me oleme korduvalt hääletanud selle mandaadi käigus hiljuti ka Genge ja Metsola raporti üle, kus nõutakse äh, alalist äh, tsentraliseeritud süsteemi vastutuse jagamiseks ja kus sa, ning samuti oleme äh, oma arvamust avaldanud esimese sisenemisriigi kohta aga jääb mulje, et nõukogus on asjadele vähikäik sisse antud. liikmesriigid ei saa isegi mitte oma, ei suuda isegi oma lubadustest kinni pidada selles valdkonnas. see näitab, et küsimus ei ole mitte arvudes, vaid lihtsalt poliitilise tahte puudumises. kas te toetate meid selles võitluses? Vážení pane, páni ministři, děkuji vám za vaši... Suur aitäh, lugupeetud ministrid, aitäh teile sõnavõttude eest ja aitäh selle eest, et tulite meie komisjoni. mina toetan suuresti Maltat, olen äh, tihti suvel teie koduriigis olnud ja jälgin tähelepanelikud uudiseid äh, Maltalt. pean ütlema aga, et üks asi valmistas mulle pettumust, sellel aastal külastasin Maltat, külastasin äh, ka kinnipidamiskeskusi ja tõesti tänan teid selle eest, et mul oli võimalik näha seal valitsevat olukorda. aga üks asi valmistas mulle pettumist, kui ma uudiseid jälgin Maltalt, siis ma näen, et väga palju räägitakse lokkavast korruptsioonist. ma usun, et see on küll küsimus, millega te peaksite tööd tegema. korruptsioon on keerukas probleem ja võib-olla ei suuda me mitte kunagi seda täielikult välja juurida. aga eh, Teie koduriigis on see eriti tõsiseks. ma mõistan, te olete Sitsiiliale lähedal ning sellel võib olla oma negatiivne mõju, kuid täna ma ei tahtnud sellest rääkida, ma tahtsin rääkida tegelikult millestki muust. mainisite oma ambitsioonikat kava Äh, Euroopa prokuratuuriga edasi liikuda, kuid äh, siin on mõned lahtised küsimused, äh, mida arutasime Slovakkia eesistujaga, me kritiseerisime seda, et pädevused ei ole selged ning ka seda, et Euroopa prokuröri sekretäril on sama palk kui Tšehhi Vabariigi prokuröril paljud sellised äh, asjad on kriitilised ja ma tahaksin, et te lisaksite meie kriitilised märkused oma ettepanekusse. veel, te plaanite vastu võtta äh, tulirelvade direktiivi, ma tean, et Slovakkia eesistuja kiitis selle teksti heaks ja see on tõesti täiesti kohutav. seal on väga palju mõttetusi, nagu kohustus kas need küsimused lahendada, sellepärast et see ter-, äh, direktiiv võib tõelise kaose Euroopas kaasa tuua, aitäh. proua Spinelli. Benvenuto alla presidenza. suur aitäh. aitäh äh, Malta eesistujale. Äh, ma panen teile palju lootusi ja mul on ka paar küsimust. üks puudutab Valletta kokkuleppeid ja Liibüaga sõlmitud kokkulepet tahaksin teada, mida te arvate Liibüa vetes toimunud sündmustest eile Itaalia laevadega ning eh, Tobrukist. kas te ei usu, et on oht, et võitlus smugeldajate vastu eh, võiks leida käsitlemist kui koloniaalne see rünnakud eh, Liibüa aadressil Itaalia poolt? kuidas samuti plaanite ähm, üle saada nõukogu vastuseisust komisjoni ettepanekule äh, ja seal tehtud äh, ettepanekutele just sinise kaardi kohta. ja viimane küsimus. Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe kohta ning ähm, me näeme, mis Lesbosel praegu toimub, seal on, ei ole elektrit, äh, tingimused on kohutavad. kas te plaanite teha midagi Dublini alusel? see kokkulepe ei, tundub, ei ole mitte ainult suur viga, vaid lausa kuritegu, sellepärast et sellega rikutakse tõsiselt rahvusvahelist õigust. tahaksin teada, milline on teie arvamus selle kohta, mis tegelikult praegu Kreeka saartel toimub. aitäh, proua Spinelli ja viimasena, palun, viimane kõneleja. proua Jimenez Becerra eh,. Bueno, que... aitäh, proua esimees. ka minu poolt suur-suur eh, tänu teile tulemast, härra ministrid eh, Äh, ma loodan väga palju Malta eesistumisperioodist ja mul on küsimus, mis puudutab terrorirünnakuid. kui me nüüd lähtume sellest, et äh, terror, terrorismirünnakud rikuvad inimõigusi, sellepärast et inimestelt võetakse ära õigus elule, vabadusele, julgeolekule ehk et meil on tegemist mitme inimõiguse rikkumisega korraga, terroristid äh, äh, tapavad küll mõned inimesed, aga tegelikult nad terroriseerivad kõiki, me kõik oleme terrorismi ohvrid äh, ja ohvrid on äh, nüüd unustusse langenud, eriti pärast seda äh,, Äh, kui terrorirünnakust on natukene aega möödunud, siis tihti rünnakute ohvrite lähedased enam ei tea, kelle poole pöörduda selleks, et abi saada. juba aastaid olen ma üles kutsunud vastu võtma direktiivi terrorismi ohvrite ja nende lähedaste kaitsmiseks. Te võite nüüd küll öelda, et meil on juba üks direktiiv olemas, aga mina leian, et äh, seda küsimust ei ole piisavalt arutatud ja see ei ole ka piisavalt lahendatud. ja just sellepärast on väga tähtis terrorismi ohvritega tegeleda ja meil on vaja ka vastavat õiguslikku meedet, millega terrorismi ohvreid kaitsta. ükskõik, kas see on siis määrus või direktiiv. ma lihtsalt palun, toetage mind äh, ka selle algatuse puhul ja tahaksin ka teada, mida te sellest arvate. aitäh, proua Jimenez Becerra. Äh, ministrid, teile esitati nüüd väga palju küsimusi meil on teile pakkuda kümme minutit, et vastata neile kõikidele. ja isegi siis oleme me oma ajakavast maha jäänud, kui räägite kümme minutit, aga te olete need kümme minutit ära teeninud, nii et äh, kümme minutit teile mõlemale, jah, nii et kõigepealt minister Abela, palun. Thank you very much. First of all I would like to thank aitäh kõigepealt äh, suur tänu teile kõigile, kes te küsimusi esitasite. tegemist oli tähtsate küsimustega. ja mulle esitati siis põhiliselt küsimusi rände kohta. Te teate, rändeprobleemi, problemaatikat on juba nüüd päris tükk aega arutatud ja nüüdseks äh, me oleme aru saanud, et äh, liikmesriigid üheskoos peavad sellega tegelema, kuid sellest ainuüksi ei piisa. meil on vaja arutelusid jätkata, nii nagu ma ka oma sissejuhatavas sõnavõtus seda ütlesin ning nende arutelude vundamendiks on ilmselgelt solidaarsus. ja ma mainisin solidaarsust ka oma sissejuhatavas sõnavõtus solidaarsus on meil ühiseks nimetajaks, kui me jätkame arutelusid rändeproblemaatika erinevate mõõtmete üle. mitte ainult tänases kõnes, vaid ka varasemates avaldustes olen öelnud, et migratsiooni küsimuste lahendamiseks on meil vaja laiapõhjalist lähenemist. meil on vaja ühist varjupaigasüsteemi Euroopa Liidus see ei ole mitte ainult üks küsimus, millega me peaksime tegelema, vaid tegelikult on tähtis see, et meil oleks laiapõhjaline lähenemine rändeproblemaatikale ja seejuures mängib solidaarsus väga tähtsat rolli ning vastutus ja solidaarsus käivad käsikäes. väga raske on solidaarsust defineerida, aga tegelikult on solidaarsuse definitsiooniks see, et solidaarsus on solidaarsus. punkt me peaksime jätkama oma tööd nende arutelude põhjal, mis on juba toimunud äh, Slovakkia eesistumise ajal me teame, et äh, nõukogus on eriarvamusi ja eesistuja ülesandeks on äh, neid erinevusi vähendada Äh, rändeproblemaatika lahendamisel ja sellepärast me leiamegi, et selline laiapõhjaline lähenemine ja nii rände sisemise kui ka välise mõõtmega arvestamine käivad käsikäes. kõige rohkem on arutatud äh, Dublini reformi ja te esitasite selle kohta ka kõige rohkem küsimusi. on mõistetud, et Dublinit tuleb reformida samamoodi on aru saadud, et kehtivad reeglid, mis on nüüd kehtinud juba päris mitu aastat, ei ole ajahambale vastu pidanud äh, äh, praeguses äh, rändeproblemaatikas, nüüd kui tuleb Euroopasse sadu tuhandeid põgenikke ja see Vahemere koridor on ilmselgelt äh, kõige rohkem kasutatav koridor. Äh, sealt ei ole mitte ainult kõige rohkem inimesi tulnud, vaid ka surnuid on äh, sellel teel kõige rohkem ja me ei peaks rääkima siin numbritest, vaid inimestest, isikutest. rändel on ka inimlik nägu ja seda tuleb üha rohkem ka välja tuua ja sellele tuleb mõelda kui me räägime lahendustest ja rändeprobleemi haldamisest. väga õigesti toodi siin välja ka ümberpaigutamise süsteem ja liikmesriikide vastutus. jah, me peame nende otsuste juurde jääma. kui otsus on vastu võetud, siis tuleb seda ka rakendada. see on tegelikult äh, meie liikmesriikide usalduskrediidi kontrolliks ja tegelikult ka Euroopa Liidu usalduskrediidi kontrolliks. ja sellepärast tuleb meil jätkata dialoogi. ja me peaksime liikmesriike üles kutsuma oma kohustustest kinni pidama, seda nii rändeprobleemide haldamisel kui ka lahendamisel kui liikmesriigid satuvad surve alla ja siin toodi välja juba, et Itaalia ja Kreeka on need liikmesriigid, mis on nüüd ka juba öelnud, et neil on rohkem abi vaja, siis need riigid peaksid ka abi küsima. nii et me jätkame koostööd rändeküsimustes ja kompromissile jõudmiseks kompromissile jõudmine on raske, see võtab aega aga me peame jätkama poliitilist dialoogi selle eesmärgi nimel. ning selle dialoogi aluseks on äh, vastutus ja solidaarsus ning meie kõik oleme vastandatud selle probleemiga, kas otseselt või kaudselt, äh, puudutab äh, rändeproblemaatika kõiki liikmesriike ja just sellepärast tuleb meil koostööd jätkata. siis kolmandad riigid ja transiitriigid Valletta tippkohtumine oli väga tähtis äh, sündmus, kohtusid Aafrika juhid, Euroopa juhid, me panime paika tegevuskava ja seda tegevuskava tuleb nüüd rakendada. just sellepärast ma ütlesin alguses, et äh, vanemametnike kohtumine toimub veebruari alguses, selleks et olukorda hinnata on väga tähtis vähendada nende inimeste arvu, kes lahkuvad oma koduriigi, riigist. me peame aitama äh, neid riike selleks, et äh, inimesed ei lahkuks äh, oma kodust, aga teiselt poolt tuleb meil anda varjupaika ja kaitset nendele, kes on kaitse ära teeninud, kellele on antud pagulasstaatus samal ajal need, kes aga varjupaika ei saa, need tuleb võimalikult kiiresti tagasi saata oma koduriiki. väga tähtis on tegeleda ka poliitilise mõõtmega, nimelt äh, stabiilsuse puudumine Aafrikas, äh, eelkõige Liibüas Euroopa Liidu Türgi kokkulepe on tähtis kokkulepe, sellest tuleb kinni pidada, muidu tuleb Euroopasse veelgi rohkem põgenikke koos kõikide probleemidega, mis sellega kaasnevad. me peame jätkama tööd igal rindel ja peame seda tööd tegema üheskoos rändeproblemaatika lahendamisel siis. nüüd julgeolekuprobleemid äh, ja terrorismioht. Te teate, et äh, sisepiiri kontrollide kaotamine nõuab ühehäälsust äh, nõukogus ja eesistuja üritab äh, Äh, kiirendada Bulgaaria ja Rumeenia liitumist vastavate süsteemidega radikaliseerumine on veel üks küsimus, mis siin välja toodi. meil tuleb äh, tunnistada, et radikaliseerumisest teadlikustamise võrgustik äh, töötab väga hästi, aga sellest tuleb äh, rohkem rääkida. samamoodi tuleb mõelda noorte peale, äh, just nende peale, kes on sündinud konfliktiaastatel. Neid üksikisikud vajavad samamoodi meie toetust ja abi äh, Äh, taasintegreerumisel. me peame kasutama ka luureteenistuste võimalusi selle probleemi lahendamisel. viimastel kuudel on olukord natukene paranenud ja me peaksime lähtuma nendest positiivsest sammudest, mida saavutasime viimastel aastatel, aga on täiesti ilmselge, et me peame jätkama ka infovahetusega ja kui infos on midagi kahtlast, siis tuleb ka kohe reageerida. mis puudutab nüüd julgeolekumõõdet, äh, siis äh, need erinevad süsteemid ei tööta mitte ainult koos vaid me arutame ka seda komisjoni teatist, mis mõned äh, kuud tagasi avaldati, nimelt Schengeni informatsioonisüsteemi äh, ülevaadatud versioon siis kaks, äh, selleks, et tagada rohkem turvalisust meie kodanikele, rohkem julgeolekut Euroopa jaoks, see on meie kodanike jaoks tähtis Teie küsimused tõid selle ka välja, see on küsimus, mida, millest meie kodanikud on huvitatud. julgeolek on ka meie jaoks väga tähtis ja me kavatseme järgnevatel kuudel jätkata ka julgeolekualast tööd koostöös teiega. migratsiooniküsimus on tähtis see on meie jaoks tähtsaks ülesandeks, me peame tõesti need ettepanekud, mis selle kohta on tehtud, kõik läbi vaatama, samal ajal peame seda kõike tegema vastutustundlikult ja mõtlema solidaarsuse peale. The... aitäh, minister Abela, nende vastuste eest ja nüüd teie kolleeg härra Bonici, palun. aitäh teile küsimuste eest, tegemist oli väga huvitava aruteluga siin on mõned küsimused ka selle kohta, mida Malta eesistujariigina kavatseb ette võtta ja siis räägiti ka kohalikest probleemidest. tahaksin vastata just äh, nendele küsimustele, mis puudutavad mind äh, justiitsministrite nõukogu äh, eesistujat. siin küsiti Euroopa prokuratuuri kohta kui meil oleks vaja kompromissi leida, siis me kasutaksime äkki sedasama prokuröri lühendit EPPO. ma olen äh, ka rääkinud äh, sellest kolleegidega, on neid, kes on öelnud, et seda on liiga vähe, sa ei ütle midagi ja teised liikmesriigid ütlevad aga, et see prokurör teeb liiga palju. nii tegemist on kompromissimeetmega. kas sellest piisab või seda on liiga vähe? eks igalühel on oma arvamus ja mina lähtun oma isiklikust arvamusest äh, Euroopa prokuröri ametikohta. viimastel aastatel oleme me sellest ametikohast väga palju rääkinud, äh, olen osalenud nõukogu kohtumistel viimasel kolmel-neljal aastal ja tegelikult kõik see aeg oleme me sellest rääkinud. nüüd on meil korralik tekst välja töötatud äh, ja seal on riigid ka, kes on öelnud, et nad ei kavatse selle Euroopa prokuröri ametitööga liituda. mis oleks siis meie ettepanekuks? ma juba ütlesin, et äh, kui me näeme, et äh, ühehäälsust selles küsimuses nõukogus ei saavutata, siis tuleb meil vaadata, kas on riike, kes sooviksid selles valdkonnas teha laiendatud koostööd kui see on nii ja ma olen üpris veendunud, et see on nii, siis äh, meie rolliks äh, ja minu rolliks äh, justiitsministrite nõukogu esimehena on vahendada ja ma luban teile, et ma annan endast kõik selleks, et vahendada seda, nagu ma eelnevalt juba ütlesin. ma olen siiras vahendaja ja ma tahan hoolitseda selle eest, et see ametikoht mis on lepingus kirjas, me ei ole seda lihtsalt nagu mustkunstnik kübarast välja tõmmanud. see on lepingus kirjas ja me üritame võimalikult palju ära teha selleks, et Euroopa prokuröri amet siis ka sisse viidaks. see on kohustus, mille endale võtan teine kohustus, tuleb teha koostööd Euroopa Parlamendiga, meil tuleb seda teha üheskoos, te peate mind toetama, tegemist on tähtsa ametikohaga ja ma tõesti soovin, et parlament ja nõukogu teeksid siin koostööd selle ametikoha loomisel. mu käest küsiti ka terrorismi kohta. terrorism valmistab muret kõikidele Euroopa kodanikele. me lähtume meetmetest, mille osas on juba kokku lepitud. me ei hakka siin uuesti ratast leiutama, vaid me hakkame rakendama neid meetmeid, mis on juba vastu võetud. just andmevahetus, erinevate andmepankade koostalitusvõime, samamoodi ka broneeringuinfo direktiivi meetmed samamoodi tegeleme e-, ennetustööga, võitleme radikaliseerumise vastu, mis toob endaga kaasa vägivalda ja eelkõige suuname oma jõupingutused noortele. see puudutab mingil määral ka kultuuriportfelli ja te teate, et kultuurivaldkonnas räägime me aud-, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivist, ja selle direktiiviga kavatsen mina hoolitseda selle eest, et see, mida teie siin täna rääkisite radikaliseerumisest ja vihakõne levimisest ja sellest, mida jagatakse sotsiaalmeedias, et nende küsimustega arvestatakse ka me soovime Schengeni informatsioonisüsteemi praegust õiguslikku raamistikku parandada ja meil on väga hea meel selle kokkuleppe üle, mis esimesel lugemisel saavutati terrorismivastase võitluse direktiivi kohta. seda tehti eelmisel kuul ja ma tean, et selles direktiivis viidatakse ka terrorismi ohvritele. ühel kolleegil siin oli tõesti õigus, ta ütles, et me peame hoolitsema ka terrorismi ohvrite eest. ja selles direktiivis mainitakse ka terrorismi ohvreid ning äh, me tõesti soovime selle direktiivi ka korralikult toimima panna. praegu on ta paberi peal, aga nüüd on vaja talle ka hing sisse puhuda. nii et äh, puhugem siis hing sisse ka sellele direktiivile, äh, muutmaks Euroopat paremaks. siis küsimus, äh, mille küsis proua Talli see on küsimus selle kohta, kuidas on võimalik Euroopa Liidu tasandil probleeme paremini lahendada. mina isiklikult olen jurist ja ma olen näinud olukordi, kus inimesed on pidanud lahutama ühes riigis ja siis pidanud pöörduma teises riigis uuesti kohtu poole selleks, et seda lahutust ka seal öö, ähm, õiguslikult kinnitada. ja tõesti, me soovime nüüd selle direktiivi ettepanekuga inimeste elu lihtsamaks teha. et ühes Euroopa otsas vastu võetud kohtuotsus kehtiks ka teises Euroopa otsas ilma, et oleks vaja uuesti kohtusse pöörduda see on näide selle kohta, kuidas me saame inimeste elu paremaks muuta. just sellepärast me teeme seda, et inimeste elu lihtsamaks muuta. siis küsiti ka Panama lekete ja Panama dokumentide kohta. me esindame siin Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina ja ma räägin kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel Te saate muidugi aru, et mina räägin nendest küsimustest kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel. tahtsin selgeks teha, et me läheme edasi kahe ettepanekuga, mis on tähtsad, nimelt rahapesu öö, äh, kuri, kriminaalkuriteoks äh, kuulutamine ja kuritegelikult eelsaadud vara külmutamine. ja Malta on võtnud endale kohustuse võimalikult palju edusamme teha äh, mõlemas valdkonnas, äh, mõlema meetme puhul, üks on siis direktiiv ja teine määrus. me oleme selle kohustuse võtnud ja me soovime nendes valdkondades edusamme teha meie eesmärgiks on juunikuus rahapesu kuritegude osas kokkuleppele jõuda ja eile toimus tegelikult juba esimene küsimus, esimene kohtumine selles küsimus ja mis puudutab äh, kuritegelikul teel saadud vara külmutamist, siis selle ettepaneku osas äh, esimene kohtumine toimub homme siis on tegelikult veel ka teisi küsimusi, mida arutame siis teistes töörühmades äh,. rahapesuvastane võitlus, maksupettuste vastane võitlus on küsimused, mida arutatakse ka teistes töörühmades, aga me oleme võtnud endale kohustuse mõlemas valdkonnas edusamme teha. siis küsiti ka äh, individuaalsete investoriprogrammide kohta ma ei räägi siin Malta nimel, vaid kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel. aga selles küsimuses toimus ka arutelu ehm, viieteistkümnendal märtsil selles komisjonis ja Euroopa Komisjon vastas kõikidele küsimustele ja selgitas täpselt, ehm, millisele kokkuleppele on jõutud. küsiti ka korruptsiooni kohta. Te teate, ma ei esinda siin mitte ainult ühte liikmesriiki, seda riiki, kust ma pärit olen, vaid ma esindan kahekümne, kahtekümmend kaheksat liikmesriiki. ja kui mul lubataks rääkida sellest, mida me tegime selleks, et tõhusalt korruptsiooni vastu võidelda, siis ma räägiksin seadusest, kus me keelasime poliitikute äh, korrumpeerunud käitumised. ma räägin siin kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel ja me soovime teha edusamme nõukogus nendes valdkondades, mis puudutavad just nimetatud küsimusi ja kordan veel kord siin just äh, rahapesu kuritegudeks kuulutamist ja siis kuritegelikul teetud, teel saadud vara külmutamist. minu aeg on otsas, aitäh teile öö, pühendatud aja eest ja soovin teiega jätkata tihedat koostööd järgmise poole aasta jooksul. aitäh, härra Bonici, suur tänu, härra ministrid, siia tulemast, aitäh vastuste eest ja me soovime teile palju edu järgnevatel kuudel uh,. Dear colleagues, we will have to uh, continue suur tänu, kolleegid, me peame jätkama. sellepärast, et kell üksteist nelikümmend viis äh, on meil tulemas majanduskomisjoniga ühiskomisjon ja läheme siis tõtakalt edasi. järgmine päevakorrapunkt, äh, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pagulaste ülemvoliku, voliniku ettepaneku kohta tehtav ettepanek Euroopale pagulaste parem kaitse Euroopa Liidus ja kogu maailmas pidades silmas praegust olukorda Euroopas. Nende ettepanekute taga on ÜRO pagulaste ameti tegutsemine kolmandates riikides, sealhulgas Türgi ja liha, ühine, liitunud on meiega täna härra Košetel, kes on äh, siis ülemvaliku ametkonnast ja tervi-, tutvustab meile neid ettepanekuid. ja ma paluksin, et te kohe hakkaksite pihta, et natuke aega võita. suur tänu äh, ja tere hommikust kõigile. ma tahaksin kõigepealt tänada Liibe komisjoni selle küllakutse eest, et ülemvoliniku amet äh, saaks tutvustada oma ettepanekuid Euroopa Euroopa Parlamendi libekomisjon mängib väga olulist rolli kaasseadusandjana. Te olete kaua aega olnud äh, nende seas, kes on nõudnud solidaarsuse tõusu Dublini süsteemi ülevaate osas. just hetk tagasi lõppes Malta eesistujatega kohtumine järgmise poolaasta prioriteetide üle ja mõned nendest prioriteetidest kattuvad meie ettepanekutega, mille me oleme teinud nii Maltale kui ka Eestile järgmise eesistujana me loodame aga need mõned ettepanekud, millest täna räägiti, kujunevad natukene konkreetsemaks. ÜRO käivitas viiendal detsembril ettepaneku selleks, et äh, teha et, soovitusi Euroopa pagulaspoliitika kohta, mis oleksid kasulikud riikidele kui ka pagulasele. Need ettepanekud, mille me oleme teinud, on väga konkreetsed olnud, me näeme ette uue koostöö ja üheks äh, läbivaks jooneks oleks solidaarsus, aga kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta õppetundidest äh, õppuse saamist. ma ei räägi kõikidest detailidest, mis puudutab seda dokumenti, äh, välissuunaline solidaarsus, välispiirid, nagu ma aru saan, sellest räägiti te täpsemalt kahekümne viiendal jaanuaril veel, aga ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme alati äh, kutsunud üles, et tuleks rohkem keskenduda turvaliste koridoride loomiseks, selleks et pagulased saaksid Euroopasse tulla legaalselt. tuleb pakkuda alternatiiv ebaseaduslikule liikumisele, täna neid alternatiive ei ole nii et kui me räägime rändepaktist või regionaalsetest arengupoliitikastest või kõikidest võimalikest partnerlustest, naaberriikidega tuleb tagada esmajoones see, et turvalised koridorid on tagatud. mis need koridorid on, ümberasustamine, perede ühist, ühi-, ühendamise programmid, äh, tudengite programmid ja loomulikult ka teatud eraosalus meie dokument, nagu ma ütlesin, tõi välja väga konkreetsed elemendid Euroopa varjupaigasüsteemi kujundamiseks ja me oleme lähtunud osaliselt komisjoni reformikavadest, sellest te ka rääkisite. mõned ettepanekud lähevad aga kaugemale sellest, mille komisjon praegu on välja pakkunud. meie oleme seisukohal, et mõnikord komisjon ei arvesta piisavalt sellega, mis on juhtunud ja mis tegelikult kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal aastal aset ei leidnud ja ma tahaksin lühidalt rääkida kuuest punktist. kõigepealt me nõuame ühtset registreerimissüsteemi me tahame tagada selle, et kõik need inimesed, kes Euroopasse jõuavad, registreeritakse ühtemoodi, kantakse ühtesse süsteemi, et andmed oleksid täielikud ja et neid andmeid ka õigeaegselt äh, jagatakse. see asi läheb oluliselt kaugemale sellest, mida praegu pakub Eurodac oma võimalustega, see annaks inimestele võimaluse äh, jõuda õigete menetlusteni kiiremini ja et kiiremini vaadatakse üle nende inimeste taotlused, kes on, äh, kelle osas tuleb seda kiiremini teha ja tagasi saaks ka saata kiiremini need inimesed, kellel ei ole õigust varjupaigale. see süstiks usaldust sellesse süsteemi nii liikmesriikide vahel, aga ka kodanike poolelt, keda on ähm, raputanud äh, vaated selle kohta, et Euroopas liiguvad ringi inimesed ilma igasuguse registreerimise või järelevalveta ja loomulikult selline ühtne registreerimissüsteem hoid, aitaks hoida ka raha kokku. ma tean äh, liikmesriike, kus on viis paralleelset registreerimissüsteemi, äh, varjupaiga taotlejatele on süsteemid ei ole omavahel ühendatud kui meil oleks ühtne süsteem, siis oleks võimalik ka julgeolekukaalutlused äh, paremini tagada. teiseks, me oleme teinud väga konkreetseid ettepanekuid ümberasustamise vabandust, ümberjagamise võtme osas. me tahame, et äh, ümberasustamine tõesti ka kannaks vilja, sest praegu on need äh, äh sa- äh,, arvud väga väikesed, ümberasustamise taga ei ole mitte ainult solidaarsus, vaid eh, see on üks osa solidaarsusest ise. geograafia ise ainuüksi ei saa olla kõige määrav kriteerium, selle alusel ei eh, ole võimalik vastutuskohustust panna, praegu seda ka tehakse. meie kolmas ettepanek, me peame kuidagi ümber käima järjest eh, mitmekesisemate voogudega, on mõningaid pagulaste äh, gruppe, kes tuleb kiirendatud korras Euroopa piiridel äh, vastu võtta, tuleb kiiresti anda kaitse nendele inimestele, kellel on seda vaja ja kiiresti tagasi saata need inimesed, kes eh, ei lähe rahvusvahelise kaitse alla. neljandaks, me oleme üles kutsunud pakiliselt eh, tegema ettepaneku eh, peredest lahutatud või saatjate alaealiste osas. viimase kolme aasta jooksul on, on järjest rohkem signaale probleemide kohta liikmesriikides selles küsimuses. lapsi tuleb kohelda lastena, oleme meie seisukohal. terve rida suuniseid ja ettepanekuid on Euroopa Liidu tasandil tehtud, aga ühtseid ähm, käitumistavasid meil ei ole ja me teeksime ettepaneku, et äh, liikmesriigid lõpeksid selle, lõpetaksid selle teemaga maadlemise, et lepiksid kokku ühtses vanusepiiris, kiirmenetlused on liikmesriike, kus lapsed on kinnipidamis- või poollahtistes kinnipidamiskeskustes äh, kuid Äh, ja meil on vaja ühtseid äh, ka hooldajate nõudeid, tuleb tagada äh, see, et ka pered oleksid ülesleitavad, palju, paljud liikmesriigid isegi ei ürita välja selgitada, kus on saatjate laste vanemad. ja üks oluline aspekt tuleb veel arvesse võtta, mis on laste parimas, lapse paremas huvides, käisin hiljuti Sitsiilias, Itaalias, sajad lapsed tulid paatidega üle mere ja kui ma nendega rääkisin, siis esimene küsimus on, et kas nad võiksid äh, Äh, vanematega rääkida, kas on võimalik, kas siis ei oleks see väärikas peredega ühindamine äh, lapse paremates huvides, aga väga raske on tegelikult nendest asjadest rääkida väga paljude Euroopa riikidega täna. me näeme pigem tendentsi, et äh, Äh, saatjate alaealised äh, allutatakse kogu aeg normaalsele varjupa-, tavalisele varjupaiga äh, taotluste ülevaatamise süsteemile, aga see ei ole väga tõhus. viiendaks, see ei ole nüüd väga populaarne, aga me kutsume üles Euroopat ette valmistama võimalikeks uuteks suurteks pagulaste voogudeks, loodetavasti see nii ei lähe, aga see võib nii minna. me oleme väga mures, et paljudes punktides Euroopas ei ole üldse mingisugust öö, ideed selle kohta, mis nad peaksid tegema ja arvestades äh, olukorda praegu Euroopa naabruspiirkonnas ja arvestades seda, et inimeste liikuma panevad põhjused ei ole kuhugi kadunud, on väga tõenäoline, et pagulaste ja sisserännanute äh, hulk Euroopasse ei vaibu. kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta äh, sündmused ei tohi aga korduda. ma võiksin kirjutada terve raamatu selle kohta, kui mitu kuud läks selleks, et oleksid infrastruktuuri võimalused tagatud Kreeka saartel, konteinerid, tõlgid ja nii edasi, meil on vaja eksperte, kes on kiiresti saadetavad kriisipiirkonda, me teame, et mõned ettepanekud komisjonist on sinna suunas võtnud ka sihi, aga kogu see protsess peaks olema palju kiirem. kuuendaks mõned äh, teist äh, äh, Malta ministritega siin rääkides sedasama ka ütlesid, meil on vaja rohkem investeeringuid rahvusvahelise kaitse saanute integreerimiseks. integreerumine oleks võimalus nii pagulastele kui ka vastuvõtjatele kogukondadele. kui me investeerime integratsiooni, siis me väldime tegelikult ühiskonnas alamklassi ja tõrjutud klassi tekkimist, mis omakorda tekitab ksenofoobiat ja võõraviha sotsiaalse lepingu sõlmimine pagulastega on hädasti vajalik. pagulastel peaks olema kohustus integratsiooniprogrammides osaleda. see on ja nad peavad seadusest kinni pidama vastuvõturiikides, sealhulgas inimõigustest. ja Euroopa Parlamendi poole pöörduksin lõpuks. ma tahaksin, et te arutaksite seda, et kuidas mõned meie ettepanekud leiaksid kajastamist praegustes aruteludes Euroopa varjupaigasüsteemi reformimise üle. nii et millised on need valdkonnad, kus tehakse lisaettepanekud. eraldi pööraksin teie tähelepanu meie ettepanekutele kiirmenetluste korda. meie ettepanek võiks olla asenduseks teie Euroopa Liidu ettepanekule, mis tegelikult vastutuskoorma paneb Euroopast välja see vastuvõtukõlbulikkuse menetlus, mille Euroopa on välja töötanud, tekitab meis tõsist muret, Kreekas on see täiesti läbi kukkunud ja teine küsimus, kas ühtne registreerimissüsteem võiks leida peegeldust praegustes aruteludes? see on Euroopa jaoks aastal kaks tuhat kuusteist kindlasti üks äh, põhivajadustest. ja kolmandaks, meie oleme teinud ettepaneku, et peaks olema kohustuslik nõue, et kolmkümmend protsenti AMIF-i vahenditest äh, suunatakse iga-aastaselt integratsiooni tagamiseks, on ebanormaalne, et on äh, liikmesriike täna, kes äh, kulutavad täpselt ühe euro integratsiooni eesmärkideks ja siis me justkui oleme üllatunud veel selle peale, et on riike, kus polegi pagulasi või kus pagulased kohe ära lähevad Eh, integratsioonile suunatavate vahendite määr peaks olema kohustuslik, eh, see peaks olema aastapõhine ja suur tänu tähelepanu eest, praegu mul ei ole täna aega eh, siin selles sissejuhatuses rääkida konkreetsemalt olukorrast Itaalias, Kreekas või Türgis, aga olen valmis loomulikult vastama küsimustele praeguste arengute kohta, kui see on vajalik. suur tänu ja härra Košet ja sõna kolleegidele, härra Lopes Aguilar suur tänu, suur tänu selle ülevaate eest, härra äh, Košetel. ja suur tänu selle ülevaate eest, mis peegeldab ÜRO pagulaste ülemvoliniku seisukohti ja ülemvoliniku tööd hindame meie väga kõrgelt. see humanitaarkriis äh, on seninägematute mõõtmetega ja tema seisukohad on väga teretulnud. kui ma tuleksin ühe punkti juurde, mis mulle muret tekitab. ma olen nimelt raportöör viisakoodeksi osas ja nimelt teema täpsemalt humanitaarviisa libe komisjonis on toimunud terve rida kuulamisi ja konverentse antud teemal ja väga paljud vabaühendused ja eksperdid on rääkinud sellest, kui oluline on ähm, legaalsete liikumiskoridoride tagamine mis oleks avatud nendele inimestele, kes üritavad Euroopasse jõuda humanitaarkaalutlustel. inimeste jaoks, keda kiusatakse taga nende kuulumise pärast või äh, religioosse või seksuaalse sättumuse pärast või etnilise kuulumise pärast, äh, sotsiaalse tausta pärast inimeste jaoks, kes on ohus nii kogukonnaga, kogukonnana või üksikisikuna konfliktiolukorras. ma tahaksin, et te oleksite otsekohene mulle vastates. miks? sest me näeme võimuringkondades väga suurt vastasseisu äh, humanitaarviisade mm, reguleerimiseks viisakoodeksi all. ja ma arvan, et äh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku selge kõlav seisukoht äh, äh, oleks oluline. see looks õhustiku sest muidu me kaotame võimaluse humanitaarviisat sisse tuua. liikmesriikidel on kohustus mitte ainult humanitaarkaalutluste mõte, vaid neil on ka seadusest tulenev kohustus. Euroopa Kohus muuseas on konkreetselt Belgia kuningriigi äh, vastu langetanud otsuse, sellepärast et Belgia ei ole kinni pidanud kohtulahendist, mis ütleb selgelt, et Belgia peab andma välja humanitaarviisad. konkreetsest Süüria perest äh, käis jutt, äh, nimelt Liibanonis koputas äh, see pere siis Belgia saatkonna uksule, uksele. proua Wimberg, palun Tack, herr ordförande, och eh, stort tack. suur tänu. suur tänu, proua esimees ja suur tänu äh, ÜRO esindajale, suur tänu selle väga olulise töö eest, mille te olete ära teinud äh, nende inimestega, kes on äh, suure puuduse käes ja pagevad. ma olen teie ettepaneku läbi lugenud, see on väga selge ettepanek ja lihtne ka sellest aru saada, aga mul on siiski mõned küsimused, räägime täpsemalt konkreetsematest konkreetsemalt siis nendest sammudest, mis tuleb läbida registreerimise puhul, kui kriisikeskuses äh, varjupaiga taotletakse. seal, sellele järgneb äh, faas number kaks, kus vaadatakse siis läbi äh, dokumendid ja et kas pagulastel on pereliikmeid liikmesriikides ja nii edasi ja siit ma jõuangi oma esimese küsimuseni. vaadake näiteks Saksamaad või Rootsit mõlemad riigid on vastu võtnud väga suure hulga pagulasi äh, ja sisserännanuid viimastel aastatel. Äh, kui aga seatud kvoodid on täis, äh, peaksid nüüd liikmesriigid olema eda-, peaks liik-, teised liikmesriigid need kvoodist suuremad hulgad enda vahel ära jagama. Rootsis on aga väga-väga palju pagulasi ja meil on endal Äh, oma reeglid paigas pereliikmete äh, vastuvõtmiseks ja nii edasi ja tegelikult on praegu olukord selline, et peab tundma kõikide liikmesriikide varjupaiga seadusandlust, enne kui see süsteem saab toimida. ja mul tõesti tekib küsimus, et kas neid inimesi ei võiks äh, saada nendesse riikidesse lihtsalt edasi, kus nende pereliikmed on. aga kui see nii läheks, mis siis saaks? ja siis see ümberjagamine, millest seni ei ole nagu midagi saanud, kuigi peaks mida pean silmas? Äh, sellised riigid nagu Leedu ja Hispaania, nendesse äh, pagulaste saatmine, mis saab nendest riikidest, kes keelduvad, äh, mis saab nendest inimestest, kes keelduvad minema sinna, kuhu nad peaks olema saadetud? ja siis veel üks küsimus. ma olen mures ka üksi reisivate inimeste pärast ja eriti laste pärast, kas peaks olema mingisugused vanusealased reeglid ka paigas? või on siin jäetud vaba voli liikmesriikidele? kuidas te kavatsete selle teemaga ümber käia? proua Koomes. suur tänu, härra Košetel selle väga kaine ülevaate eest, aga sellist kainust on meil vaja. liikmesriikidel on seda vaja, komisjonil on seda vaja ja me tahaksin teid tänada ka nende konkreetsete ettepanekute eest. ja täpsemalt ma tahaksin rääkida siis Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisest ümberjaotamissüsteemist äh, ja et äh, teie ettepanekud siis konkreetsemalt võtaks vaatluse alla. ma hindan väga kõrgelt seda, et te andsite välja hoiatuse laste kohta, on öö, tõesti senikuulmatu, et me räägime kogu aeg alaealistest, et me ei saa ja ei saa samas aru sellest, et me räägime lastest, keda tulebki kohelda lastena, nii nagu te selgelt ütlesite ma olen väga tänulik ka selle eest, et te panite nii suure rõhu integratsioonile ja välja pakkusite sellised meetmed, see, mina arvan, et ka see on üks osa suurest probleemist ja läbi hea integratsiooni äh, õnnestuks ilmselt vältida seda, et pagulased liiguvad ühest liikmesriigist teise edasi. aga konkreetsemalt siis tahaksin jah küsida selle ümberjaotamissüsteemi kohta, mille te välja olete pakkunud. jah, teil on õigus, et praegu on meil suur killustatus Euroopa tasandil äh, ja see tähendab seda, et registreerimine, registreerimissüsteemid on täiesti hambutud ja ebatõhusad. me oleme kolleeg Joseega äh, võidelnud nende süsteemide eest. Kreekas näiteks me kohtusime teatud kogukondade esindajaga, kes juba kuu aega tagasi olid registreeritud, aga Portugalis riigis, kus äh, selgelt riik ütles välja, et nad on valmis need inimesed üle võtma, ei saanud neid taotlusi kätte, ei saanud neid taotlusi ka üle vaadata. mööda läks veel kuu aega ja ikka ei ole need inimesed kohal. ja tõesti, äh, ennekuulmatu selline asi, kuussada inimest äh, sellest konkreetsest kogukonnast, neid oli seal tuhat seitsesada, olid juba registrisse kantud ja minu küsimus selliste konkreetsete juhtumite kohta tehti ette, avaldati arvamust, et vaatamata sellele, et kuussada inimest juba detsembri keskes olid registreeritud, pole tegelikult äh, nende dokumente edasi antud ümberasustamiseks sellistesse riikidesse, näiteks nagu Portugal, kes oli valmis need inimesed vastu võtma. ja väidetakse, et seda sellepärast, et ÜRO ähm, inimõiguste ülemvolinik ametkond lükkas tagasi ühe konkreetse sätte tõlgenduse ja et need inimesed ei ole prioriteetsed. Assiidid, äh, see on see konkreetne kogu, millest ma rääkisin, ilmselt äh, te olete minuga nõus, et äh, nad siiski on prioriteetne kogukond, kuivõrd põgenesid rahvamõrva eest. aga isegi kui nad ei ole prioriteetne kogukond teie meelest, ei, ei vääri nad kindlasti negatiivset kohtlemist äh, Eh, negatiivset diskrimineerimist. nii et mis te ütlete selle kohta, mis on siis eh, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku seisukoht selles konkreetses küsimuses? suur tänu, härra Weinholzer! Uh, aitäh! minu arvates on väga hea see, milliseid järeldusi te tegite sellest raskest olukorrast ja sellegipoolest eh, on väga hea see, et te ütlete, et meil on vaja legaalseid koridore, isegi kui neid praegu veel ei ole olemas, peame me nende loomisele keskenduma. see, et te ka integratsiooni tähtsuse välja tõite, on väga tähtis ja ma arvan, et järgnevatel kuudel tuleb meil selle probleemiga maadelda, mitte ainult need inimesed, kes on otseselt puudutatud lõimimisest, vaid meil on üleüldise julgeolekuprobleemiga tegemist kui me seda probleemi ei äh, lahendata ja siin tuleb, äh, on meil kõigil probleeme ja normaalne ei ole ka see, et inimesed elavad kuskil võimlates. nii et tõesti, me peame äh, väga kiiresti midagi ette võtma. ühist registreerimissüsteemi on meil ka hädasti vaja, see on täiesti skandaalne, et läheb kuid, enne kui saadakse andmeid. ja me nägime, et Kreekas on mingi eelregistreerimine ja et ähm, põgenikud, kellega me oleme rääkinud, äh, me kuulsime, et äh, neid registreeritakse alles aprilli lõpus ehk et kuskil kaheksa kuud kestab see eelregistreerimise faas. kui bürokraatia niimoodi toimib, siis ei saagi midagi paraneda ja nüüd just Kreeka puhul, kus need dramaatilised pildid äh, ka tulevad lumesaju ja külma talve pärast, näeme me, et juhtus täpselt see, mille eest me hoiatasime. ja me peame tõesti selle bürokraatliku joone äh, jälgimise lõpetama. et saa olla nii, et inimesi kõigepealt eelregistreeritakse ja siis hakatakse juhtumeid äh, äh, ükshaaval läbi vaatama ja see võtab nii kaua aega. inimesidel on antud numbrid ja need, kes elavad üheskoos, ei juhtu äh, Nende puhul on probleemiks ka see, et neil ei ole näiteks võimalik üheskoos järgmisse riiki liikuda juba nende inimestega, keda nad tunnevad ja sellepärast on väga tähtis, et loodaks rakkerühm, mille puhul, mille kaudu me saaksime võimalikult pragmaatiliselt ja kiiresti need registreerimised läbi viia. ja kõik see, mida Anna Komes ütles, on ka väga tähtis, kui naisterahvaid müüakse, kui keegi on olnud kuid ISISe terroristide käes ja siis tal õnnestub põgeneda. ja siis tuleb tal kuid oodata, kuni talle lõpuks mingi number antakse, siis see olukord on tõesti absurdne. aitäh ja proua Vikström, palun järgmisena. suur aitäh ja aitäh teile ettekande eest. nüüd lugedes seda dokumenti, brošüüri, siis tõesti tegemist on meie jaoks äh, olulise panusega Euroopa Liidus, sest see dokument äh, puudutab täpselt seda, äh, millega me tegeleme. seeläbi tugevdatakse kogukondi läbi solidaarsuse, usalduse, õigustest kinnipidamise, nii et ma leian, see on igati õigeaegne, aga ma tahaksin teada, ma usun, et te kindlasti olete kursis sellega, et praegu me üritame kokku panna vastupidavad Euroopa varjupaiga ähm, strateegiad ja mina olen Dublini raportöör ja ma näen, kuivõrd keerukas on tegelikult liikmesriike saada toetama seda, suur vastupanu on tekkinud ainuüksi isegi osalemise puhul. me tahame siduvat instrumenti, eh, kus oleks eh, selgelt välja toodud jagatud vastutus liikmesriikide vahel nagu te teate, aga ma tahaksin natukene nüüd rääkida sellest äh, Dublini ettepanekust, millega komisjon välja tuli. kui ma loen teie dokumenti, siis see on tõesti täiesti täiuslik äh, nagu kinnas kätte. kui me räägime Dublini määrusest, kui me räägime õigusloomelistest instrumentidest, mille kallal me praegu töötame siis siinkohal tahaksin toonitada seda, mis, mida öeldi. minu jaoks on tegemist siin ühe probleemiga uue Dublini määruse puhul, kuidas tagada, et saatjate alaealised, alaealisi kaitstakse. ainuüksi eelmisel aastal vähemalt kümme tuhat noort, last ja teismelist jäi kadunuks. Nad jäid radari väljalt välja ning kadusid lihtsalt neid kuritarvitatakse mitte ainult Euroopas, vaid kõikjal maailmas ja seda praegusel hetkel. ma tahaksin, et te räägiksite natukene rohkem sellest, kuidas eh, suhtute teie meie lähenemisse mm, seoses väga haavatavate lastega rääkides integratsioonist, siis olin ÜRO tippkohtumisel põgenike kohta septembris ja integratsioon on sees Euroopa deklaratsioonis. tõesti, meie jaoks Euroopas oli see väga põnev peatükk, sest et siin Euroopas valitsuste, see tegemist on valitsuste ja ametivõimude vastutusega, aga ÜRO-s tuli välja, et tegemist on kogu kogukonna vastutusega, ülikoolid ha, ettevõtted, haridussüsteem ja nii edasi. tahaksin kuulda natukene pikemalt, mis te arvate sellest, nagu te teate, tegemist on liikmesriikide pädevusega, aga meil on päris häid eh, kogemusi ja näiteid, mida võiksime teiega jagada. palun aga tulge tagasi nende konkreetsete ettepanekute äh, juurde, mis praegu on arutelul registreerimisega seoses ning kohustusliku vastutuse jagamisega Dublinis. mulle pakuksid just need punktid huvi. aitäh, proua Schlein! Thanks uh,, thanks a lot! suur aitäh! ma nõustun kolleegi Cecilia Wikströmiga, et tegemist on väga huvitava panusega meie aruteludesse mina samuti hindan seda, et te üritate luua süsteemi, mis pakub alternatiive varjupaiga taotlejatele, selles, siin peetakse prioriteetseks perekondade taasühendamist ning äh, ka laiemaid peresuhteid. mul on üks küsimus ja üks mure. küsimus puudutab Dublini määruse reformi artiklit kolm kolm äh, mittesobivuse kontroll nii-öelda. see on otseselt seotud turvalise kolmanda riigi mõistega. tundub, et äh, see ei ole mitte kõikjal üheselt mõistetav Euroopa mõiste ja meil ei ole ka mingisugust nimekirja sellistest riikidest. see tähendab seda, et äh, see riik, kuhu esimesena sisedada, sisenetakse, saab otsustada, äh, kas äh, taotlus on taotluskõlblik või mitte. ning sellest tulenevalt saab see riik otsustada siis, kas saata tagasi või menetleda taotlust et tegemist on tõsise ohuga, siin võivad keeldumised ulatuda seitsmekümne, kaheksakümne protsendini, ma näiteks näen silmas oma koduriiki. Ehm, kui me räägime uue partnerluse riikidest, mis saab siis, kui neid peetakse turvalisteks riikideks, kui me peame näiteks Afganistani turvaliseks riigiks, sest meil on ju äh, praegu uus poliitika Afganistani suunal. kas see konkreetne artikkel ja äh, kõlblikkuse kontroll Äh, mida viiakse läbi veel enne seda, kui vaadatakse, kas inimesel on vaja kaitset, äh, kas inimesel, kellel kaitset vaja on, kas tegemist on täiskasvanuga äh, või alaealisega. Nad saadetakse koheselt tagasi selle kontrolli põhjal põhjendatud või põhjendamata taotluse esitamise küsimus ning selle kõlblikkuse kontroll on minu jaoks problemaatiline, sellepärast et kolmandates riikides on äh, süsteemid väga koormatud äh, väga keerukas on ka äh, nendes riikides, kuhu esimesena sisenetakse, kõiki taotlusi läbi vaadata, et see on murettekitav. samuti Eh, ma näen, eh, mis te teete eh, praegu Maltal, kuidas te inimesi tagasi saate, olukord on väga tõsine. <clears throat> aitäh, tahaksin tänada teid tehtud töö eest ja selle eest, et teete ka meiega koostööd. mina olen raportööriks neis küsimustes ja et ma näen, et te olete tulnud tagasi olukorra juurde laagrites, tõesti väga hea, samuti perekondade taasühendamise küsimus on oluline. mis puudutab ümberpaigutamist, siis teie olete siin võtmetähtsusega osaleja, samuti meie jaoks väga lähedaseks partneriks. ma arvan, et meil oleks vaja sellist mudelit Eh, kus me saaksime lähtuda ka sellest, mille, mida teie olete teinud. muidugi mõista, meil on teatud puudujääke, me teeme küll ka koostööd eh, kolleegidega, aga ma arvan, et meil oleks eelkõige vaja ambitsioonikat programmi, eh, mis hõlmaks võimalikult palju põgenikke ja mm, mis võimaldaks meil käsitleda võimalikult paljude põgenike juhtumeid siin tekstis on ka artikkel neli. see puudutab Türgi Euroopa Liidu kokkulepet, aga ma tahaksin teie arvamust selle kohta. mida arvate teie ümberpaigutamisest? mul on suuri lootusi, ma loodan, et Euroopa Parlamendis õnnestub meil ettepanekut parandada ning et me suudame välja töötada parema vahendi, mis võimaldab äh, igati seaduslikult leida varjupaika Euroopa territooriumil. lühidalt äh, praegu tutvustatud ettepaneku juurde. siin on päris palju artikleid, mis on väga head, aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kiirendatud piirikontrollile eelkõneleja ütles, et meil ei ole juriidiliselt hästi toimivat süsteemi. see tähendab seda, et äh, üha rohkem on tagasisaatmisi. ma ei tea, kuidas me saame praegu seda teha, võttes arvesse, milline on kontekst. Äh, nii et äh, päris problemaatiline on see artikkel. olukord Kreekas on tõesti samuti vastuvõetamatu mis puudutab Austraalia mudelit, siis siin meil veel oma seisukohta ei ole, me näeme, et seal lastakse sisserändada saartel olla. aga tegelikult lihtsalt jäetakse nad oma, iseenda eest hoolitsema sinna ja neid ei aidata eriti. Malta eesistuja tweet'i, tweet'i lugesin ka, seal öeldakse, et Türgiga kokkuleppega peaks jätkama, võib-olla Liibüaga samasugune kokkulepe sõlmida, nii et see šokeeris mind päris tõsiselt. jah, ma usun, et kõik te tunnete huvi vastuste vastu. üksteist viiskümmend hakkab ühiskoht äh, äh,, koosolek, palun äh, küsimustega olge väga lühidalt äh,, tehke hästi lühidalt, muidu ei ole vastusteks aega. proua Sargentini jah, ma siis teen teiega koostööd. ma tahaksin teada, mida ÜRO põgenike ähm, ülemvolinik amet arvab äh, neist küsimustest, mida siin juba mainiti. kas te tõesti usute, et ümberpaigutamine Euroopas suureneb? ja kui mina neid dokumente lugesin, siis ma küll kahtlen selles, aga te tõenäoliselt äh, peate kuidagi parandama statistikat, kas te usute, et see on see õige vahend, mida kasutada? aitäh, proua Sargentini, proua Genge. Grazie, president e, um, suur aitäh, üritan ka lühidalt teha. mulle valmistas headmelt see, et te rääkisite registreerimissüsteemist ning integratsioonist ja integratsiooni ja vastuvõtupoliitikast, aga ma arvan, et enne kõike seda peaks samuti lihtsustama bürokraatiat. selleks, et me suudaksime vastu võtta, integreerida inimesi, tuleb juba inimesed äh, vastu äh,, registreerida, neid tuleb kuskil majutada, aga kahjuks pika bürokraatia tõttu ei ole võimalik üldse pihta hakata hea integratsiooni ja vastuvõttel. seda me näeme paljudes riikides nagu Itaalia, Kreeka Itaaliast on ka päris hea ettepanek äh, vastuvõtu parandamise kohta, kahjuks aga solidaarsuse puudumine ei äh, võimalda taoliste projektidega edasi liikuda. tahaksin küsida, selleks, et sellest kiireloomulisest äh, olukorrast välja murda, siis äh, millised on teie ettepanekud selleks, et äh, mm, äh parandada vastuvõtte ning integratsiooni äh, Äh, vastutuse jagamine samuti kogu Euroopa Liidu territooriumil äh, vastuvõtu küsimustes, mis te sellest arvate? proua Spinelli, ma tahaksin väljendada oma tänulikkust teile tehtud ettepanekute eest. siin on üks lause, mis äh, kõnetas mind vägagi. siin on öeldud, et kui me ei äh, loo seaduslikke teid, siis me loome Euroopas äh, nii-öelda mm, uue alamklassi. nii et ma tahaksin äh, jah, tõesti selgeid ettepanekuid ja arvamust Äh, vabandust, selget arvamust äh, Euroopa Liidu-Türgi kokkuleppe kohta, äh, mis laseb vett läbi igalt poolt, aga mida endiselt kasutatakse mudelina ja kiidetakse Euroopas ning seda mudelit korratakse ka kokkuleppe sõlmimisel Liibüaga tegemist on väga ebastabiilse piirkonnaga, Liibüa vetes on praegu eh, Itaalia sõjalaevad. mina ei saa aru sellest, kuidas kokkuleppest Türgiga võis üldse mudel saada, me näeme, et Kreeka saartel on väga-väga tõsine humanitaarkriis eh, ja sellest kõigest hoolimata endiselt väidetakse, et need põgenikud, kes Euroopas on ja kes äh, tulid Kreekast, äh, võib täiesti vabalt sinna tagasi saata ning et kokkulepe Türgiga on lihtsalt suurepärane, hoolimata kõikidest äh, õiguste rikkumistest, mis Türgis aset leiavad. Need asjad ei toimi ja ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate, aitäh. Sí. Sí, seré breve, seré breve, gracias. Eh, me... aitäh. mina tunnen suurt muret inimkaubanduse pärast, kui ma näen kogu seda smuugeldamist ja kaubitsemist ja mis on otseselt seotud põgenikega. kuidas paremini võidelda selle vastu? mul on jäänud mulje, et meil ei ole praegu piisavalt äh, sanktsioone nii tõsiste inimõiguste rikkumiste vastu. me muidugi teame, mida ta, see kõik tähendab, äh, laste seksuaalne ärakasutamine, poiste, tüdrukute, naiste äh, mulle on jäänud mulje, et me suhtume natukene liiga kergekäeliselt sellesse. siin räägitakse turvalistest humanitaarkoridoridest, aga kas tegelikult me suudame taolise nähtuse vastu võidelda? rändevood, millega me kokku puutume, on väga suured. kuidas me saame tegutseda, kuidas me saame olukorda ümber pöörata. suur aitäh, jah, tõesti äärmiselt keeruline ülesanne seisab teil nüüd ees, te peate vaid paari minutiga kõikidele küsimustele vastama, aga üksteist viiskümmend peame tõesti ühiskoosolekuga alustama, nii et palun proovige. Thank you very much on its mission impossible, so I would pro-. jah, see on küll nüüd võimatu äh, missioon teen ettepaneku, et võiksin teiega kohtuda individuaalselt ja juba detailsemalt rääkida ümberjaotum-, ümberjaotumisest äh, äh,, taotluskõlblikkusest ja muust, sellepärast et meil on ka sellega probleeme. seitsme minutiga ma küll ei suuda kõike seda kokku võtta. humanitaarviisa kõigepealt, me toetame täielikult seda. probleemiks on see, et osad äh, tahavad Äh, tõesti seda viisat sisse viia, aga kui nad seda teevad, siis nii palju esitatakse taotlusi, et nad ei suuda olukorraga toime tulla. aga põhimõtteliselt jah, see peab toimima. meie toetame kindlasti humanitaarviisat, sellepärast et ei ole praegu võimalik saada isegi viisat selleks, et perekondi ühendada. Eritrea noor, kes elab äh, Ida-Sudaanis, ei saa isegi tulla Euroopasse, äh, tulla selleks et ähm, oma lähe, lähiperega koos olla, ta ei saa isegi Atumi sõita, et, et tõlket kasutada, et oma dokumente korda ajada. see kõik tuleb kasuks ainult smugeldajatele, jah, me kõik oleme nõus, võidelgem äh, kaubitsemise vastu, ühi-, ehitagem üles äh, süsteeme, mis hõlmab nii päritolu kui ka transiitriike, meil on, ilmselge on, et meil on vaja alternatiivi inimestele, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset. aga kahjuks on nad jäetud välja mõningatest kahepoolsetest lepingutest. perekondade ühendamine, miks on meie jaoks see niivõrd oluline? seda seetõttu, et see ongi eh, reaalsus, see ongi eh, niimoodi. seesama noor eritrealane, kes eh, jõuab praegu Itaaliasse, siis poliitikute jaoks on siin tegemist kahe võimalusega, kas lubatakse sellel inimesel äh, vabalt liikuda ringi ja äh, liituda oma perekonnaga või teeb ta seda ebaseaduslikult, aga nii ehk nii ta reisib. seega tagagem, et äh, Euroopa seadused peegeldaksid reaalsust, mis tegelikult toimub, nii et eh, parem kontrolligem seda, reguleerigem, tagagem turvalisus ning ärgem eh, teeselgem, et seda ei hakka toimuma. kui eh, isik ei taha, et teda ümber suunataks mõnda teise riiki, siis Äh, sellist õigust äh, tegelikult ei ole ning äh, siis ta ei peaks enam seda saatust saama. jah, kiirendatud menetlus piiridel, siin on muidugi vaja teatud kaitseklausleid, aga mina olen üle kolmekümne aastases valdkonnas töötanud ning kui te kohtute näiteks Tuneesia või Bangladeshi ametnikega või esiidiga Iraagist, siis ei lähe vaja tundi aega selleks, et kindlaks teha, kas inimesel on vaja rahvusvahelist kaitset või mitte. me peame küll seadust kohaldama, kuid piisab ka sellest, et me tunneme olukorda päritoluriigis. tegemist ei ole mingisuguse äh, tuumafüüsikaga siin, vaid äh, tegemist on täiesti hallatava küsimusega ja kuuskümmend, seitsekümmend protsenti neist äh, inimestest, kes siia jõuavad, äh, võib läbi vaadata kiirendatud menetluse raames, ülejäänud küsimused tõesti on vaja pikemat menetlust. eriti just, mis puudutab tõsiseltvõetavast saadjate alaealised, ma olen sellest juba rääkinud ka oma ettepanekus, aga otsuse langetamise protsessi keskmes peaks olema laste Äh, ülim huvi. Äh, lastel on vaja äh, kõige paremat kaitset, mis võimalik, tõenäoliselt selleks on ikkagi perekonnakaitse, kus ja kuidas, seda tuleb vaadata, aga me peame looma süsteemi, mis peaks tagama suht-, kokkuviimise perekonnaga deklaratsiooni kohta ma tahaksin veel rääkida ühest punktist, mis on küll dokumendis kolmkümmend protsenti tuleks suunata iga-aastaselt meie vahenditest integratsioonile, see ei tähenda seda, et kõik läheks riikidele, vaid samuti komisjonile. selleks, et teha koostööd vabaühendustega, see võib olla suunatud kohalikele omavalitsustele. tegemist on äh, integratsiooni läbiviimatu osapooltega. Nemad on kogukondades ja meie usume, et kõik ei peaks siinkohal minema mitte riigile, vaid äh, just neile osapooltele. Liibüa, Euroopa Liidu Türgi äh, kokkulepe ei saa olla nüüd selleks äh, mudeliks, millest lähtutakse Liibüa puhul. riigid on erinevad. ma ise olen Itaalias viibinud ja ainult, ainult kolmkümmend üheksa protsenti inimestest jõuab Itaaliasse äh,, Itaaliasse jõudvatest on, kellel on vaja kaitset, ülejäänud peaksid äh, koju tagasi pöörduma ja mitte üldse siia tulema, nii et me peame nende kokkulepete kallal töötama. kahjuks ei ole mul aega, et kõiki teisi punkte arutada ümber äh, paigutamine. siin ei ole mingeid reegleid äh,, see on Euroopa Varjupaiga Toetusameti kohustus äh, miks siin kiirelt edasi liiguta, sellepärast et osad äh, meie põgenikest, kes tulevad äh, Iraagist, äh, lihtsalt ei käi selle programmi alla, teised on käinud läbi Kreeka menetluskorras, ma ei saa aru, miks see seal nii palju aega võtab miks me peame need inimesed registreerima uuesti eh, mandril, kas ei ole varem neid juba registreeritud, kas seda ei ole heaks kiidetud, miks siis eh, selline eh, topeltregistreerimine aset leiab, palun ärge küsige minult seda. Neid asju võiks kõike paremini hallata, mitte ainult Kreeka ega Itaalia ei ole ega ka Türgi siin probleemiks, aga mm, tõesti väljakutsed on, aga nendega on võimalik toime tulla ja me peame olema juba konkreetsemad tegemist ei ole kaotatud lahinguga, kuid me peame pihta hakkama, aitäh! suur aitäh teile! suur aitäh äh, teile koostöö eest, selgete vastuste eest ja kindlasti saate veel omalt poolt siis individuaalselt mõningatele küsimustele vastata. head kolleegid, nüüd me oleme natukene maha jäänud ajakavast. Äh, nüüd hakkab pihta ühiskoosolek Econiga ja palun, need, kes soovivad lahkuda, palun tehke seda vaikselt, nii et me saaksime jätkata päevakorraga. me jätkame siis äh, finantssüsteemi ärakasutamise küsimusega terrorismi rahastamiseks ning äh, rahapesuks ma palun, et need, kes soovivad lahkuda, teeksid seda praegu, nii et me saaksime jätkata oma tööga.